Uh, dear colleagues, I would like to resume our meeting today. kolleegid, alustame uuesti tööd. esimene päevakorrapunkt, Marie Therese Sanchez-Smithi ettekanne Euroopa koostööpäeva kohta. meil toimub arvamuste vahetus mõningate kolleegidega Interactist ja Euroopa Komisjonist. me peame nüüd alustama, sest aega napib. Maria Theresa. suur tänu, proua esinaine. kolleegid, tere hommikust teile kõigile. väga meeldiv on, et täna Euroopa Parlamendis tehakse ettekanne ka Euroopa koostööpäeva kohta. tahaksin tänada proua esinaist ja kõiki teisi, kes aitasid seda korraldada. Äh, regionaalne koostöö Hispaania ja Prantsusmaa vahel piirialadel on sealsete inimeste jaoks igapäevane asi, mis hõlmab paljusid sektoreid ja võttes arvesse suurt koostööd, mis meil Euroopa Liidus on sellises koostöös, tuleb tunnistada, et siin on ka teatud lünkasid, mis vajavad täitmist me räägime ju piiriülesest koostööst, mis on eriti oluline praegusel kriisi ajal. kodanikud hakka-, on hakanud tundma, et nemad on justkui kõrvale jäetud ning me peame neid rohkem kaasama. Euroopa Liit tundub olevat ohus, aga selline koostöö annab Euroopa Liidule uue mõtte, selle läbi saame me igapäevaselt luua uued sidemed. piire nähakse kui äh, eraldatava, e, eraldavana, aga me saame tegelikult üle selle äh, koostöö suurendada meie ühtset konkurentsivõimet. sellest saavad kasu piirkonnad ning nii saame me üheskoos astuda vastu oma väljakutsetele. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal võttis Euroopa Parlament minu raporti vastu regionaalse koostöö kohta, seal ütlesime me ka, et regionaalne koostöö ei ole käegakatsutav, sellele on eraldatud palju raha, aga see ei mõjuta igapäevast elu tavainimestel ja kohalikel omavalitsustel. sellise koostöö puhul inimesed alati ei võta arvesse kõiki võimalusi. seetõttu tuleb suurendada läbi kampaaniatega inimeste teadlikkust üle Euroopa, aga eriti piirialadel. nüüd pärast mitmekuulist ettevalmistust on see programm ellu ärkamas tänu Interaktile seitsekümmend piirkonda on kaasatud. meil toimub mitmeid üritusi üle Euroopa siis inimesed ka näevad, et kui edukas see programm on. Pamplonas, minu kodupiirkonnas, toimub meil kunstnike eh, üritus, näitused eh, ja tutvustame neid üheksakümmend kahte regionaalse koostööprogrammi. Eh, Belgia ja Prantsusmaa piiril samuti tutvustatakse neid programme. härra Montan kes Euroopa Komisjonist koordineerib seda tegevust, osaleb väga, osales ka väga palju selle mm, ürituse ettevalmistamisel. ehk siis täna kell pool üks siin saali ees ametlikult lansseeritakse see programm. kohal on Johannes Haan, Riika Manner, ka Danuta Hübner. pakutakse loomulikult ka kokteili, kokteile me oleme selle ära teeninud. sest äh, koostöö algatuseks tuleks öelda ka üks sõbralik toost. tahaksin tänada komisjoni ja Interacti, kes aitasid seda üritust korraldada ning läbi selle ürituse saame me Euroopat tuua kodanikele lähemale. nüüd Interacti esindaja härra Montan proua, ma mõtlen. Interacti programmi nimel tahaksin ma tänada proua Hüübnerit, Regi komisjoni esinaist äh, selle eest, et meid siin parlamendis täna ka vastu võeti. tahaksin eriti tänada ka proua Sanchez-Schmidti selle eest, et Interacti programm kutsuti siia tutvustamaks üksikasju selle kampaania puhul. <clears throat> see Euroopa koostööpäev siis tegelikult toimub käesoleval nädalal. tahaksin teid tänada ka selle eest, et te üldiselt territoriaalset koostööd toetate. mitte ainult selle kampaania puhul ei ole te üles näidanud suurt huvi territoriaalse koostöö vastu, vaid seda olete te teinud kogu selle komisjoni töö ja oma poliitilise tegevuse käigus. tahaksin tänada ka regikomisjoni liikmeid selle eest, et territoriaalset koostööd on on oma töös arvesse võetud. me teame, et territoriaalne koostöö ei ole kõige suurem osa ühtekuuluvuspoliitikast, aga see on väga oluline osa. me teame, et väga lihtne sellist koostööd ajada ei ole, aga see on alati väga huvitav ja väljakutseid, väljakutsetest pulbitseb. ja loodetavasti on territoriaalne koostöö teie südames, kui te tegelete üldiselt ühtekuuluvuspoliitikaga territoriaalne äh, äh interakt, nagu te teate, tegeleb territoriaalse koostööga, see ei rahasta programme, projekte, vaid annab üldist toetust sellistele pro-, projektidele üle Euroopa Liidu. see ei puuduta ainult otseselt territoriaalset koostööd, vaid tegeleme ka spetsiifiliste projektidega äh,, äh pro-, äh, projektidega näiteks meie äh, naabruspoliitika riikides ning ka tule-, kandidaatriikides kõik need riigid osalevad Euroopa koostööpäeval ka. üldiselt on neid programme üle üheksakümne. Võttes arvesse ka seda naabruspoliitika ja kandidaatriikide programme ning me üritame toetust anda kõikides valdkondades, näiteks programmide juhtimises, hindamises, teistes äh, programmi juhtimise aspekt-, aspektides siis finantsjuhtimise toetus, kontrolli ja kommunikatsiooni toetus, aga aitame ette valmistada ka äh, programme tulevasteks programmeerimisperioodideks. loodetavasti olete te kätte saanud ja läbi lugenud need viisteist punkti, mille me kirja panime territoriaalse koostöö sidusrühmadele, need äh, viisteist punkti on need, mida me soovime tulevasest programmeerimisperioodist. ma eeldan, et te olete selle dokumendi juba ka läbi lugenud. Euroopa koostööpäev on üks osa meie Interacti kommunikatsiooni tegevusest. kampaania eesmärk on tutvustada territoriaalse koostöö saavutusi kodanikele. siin äh, tsiteerin proua Sanchez-Schmidti, kes hiljuti väga selgelt ütles, et eriti praegusel ajal peame me regionaal, Euroopa regioonide koostööd tooma lähemale meie kodanikele, et nad mõistaksid, mida me teeme, sest see, mida me teeme, on tõesti väga lähedal inimeste igapäevaelule. see Euroopa koostööpäev, tutvustan lühidalt, kuidas see kõik juhtus tuleb tagasi minna aprillikuusse kaks tuhat üksteist, kus Euroopa Parlament võttis vastu kolmanda sihtala Euroopa territoriaalse koostöö alase raporti, mille koostas proua Sanchez-Schmidt. seal raportis öeldi selgelt, et Euroopa Komisjon ja Interacti programm peavad rohkem tutvustama territoriaalse koostöö saavutusi kodanikele ja me peaksime välja töötama ühise logo ja ühise kampaania selleks, et territoriaalse koostöö saavutusel tuleks inimestele rohkem teada. üks kuu pärast selle raporti vastuvõtmist alustasime tööd. koos kolme programmiga Euroopa Komisjon toetas meid väga tugevalt algusest peale, ka Euroopa Parlament õhutas meid tegutsema ka regioonide komitee ja järk-järgult pooleteist aasta jooksul saime me järjest rohkem avaldusi selle kampaaniaga ühinemiseks, ühines järjest rohkem programme. nagu proua Sanchez-Schmidt ennem just ütles, koosneb see kampaania paljudest üritustest, mis leiavad aset regioonides, kus territoriaalse koostööprogrammid toimivad. ja praegu on meil osalemas seitsekümmend seitse programmi mitte ainult territoriaalse koostöö raames, vaid ka kandidaatriikide ja naabruskonna, naabruspoliitika riikidega koostöö raames. üle neljakümne riigi osaleb. koos kõikide sidusrühmadega panime paika territoriaalse koostöö kuupäeva järgmiseks reedeks, kahekümne kolmandaks septembriks. andsime võimaluse korraldada ka selle nädala jooksul üritusi, ehk siis üritused võivad aset leida juba täna-homme ja loomulikult eriti reedel. oleme ääretult õnnelikud selle kampaania tulemuste üle. nagu seal ekraanil võib näha, on meil oma veebilehekülg ecday.eu, kui see avada, siis on siin näha kaart kõikidest nendest üritustest, mis Euroopas toimuvad. ürituse, mis ka teie valimisringkonna lähedal on. meil on Facebookis ka oma lehekülg ning ka Twitteri lehekülg, kus meil, meie tegemisi saab ka üksikasjalikult jälgida ja meil on väga häid näiteid äh, üle Euroopa sellest, mis on tehtud, see on seal veebileheküljel ka üleval. näiteks teatrietendused Ungari ja Horvaatia vahelise piiril, etendus toimub pi-, täpselt piiril ning see etendus üritab tõsta teadlikkust sellest, kui ohtlikud on need maamiinid, mis kunagi olid sinna piirialadele maetud. Lätis naaberriikidega piiril korraldatakse võistlusi, Itaalia ja Kreeka vahel on üritus äh, sõnumid pudelis, pudelites, ehk siis nad viskavad merre, mis on Itaalia ja Kreeka vahel, pudeleid, kuhu on kirjutatud sõnumid palju selliseid toredaid näiteid on. tegime ka video selle kampaania alustuseks. see video on olemas ka veebileheküljel. see ei ole väga pikk, aga minu arvates väga tore. thank you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 This is the video. I think you liked it. Thank you. Thank you, Amparo, really very much and suur tänu. ja nüüd Euroopa Komisjoni äh, esindajale annaksin sõna. aitäh. komisjoni nimel tahaksime tänada võimaluse eest täna tutvustada parlamendis seda kampaaniat. Euroopa koostööpäev, see on meie ühistöö tulemus. koos Interactiga kõneleja alustab uuesti, kuna teda ei olnud kuulda meil on väga hea meel, et oleme ühiselt teinud ära suure töö. meil oli siin parlamendi ülevaade, proua Sanchez-Schmidt andis asjast ülevaate, ta rõhutas äh, seda, et Euroopa koostöö saavutused pole tegelikult nähtavad. ja samas on see väga oluline, et need oleks Eh, nähtav, et kodanikud oleksid teadlikud niisugustest programmidest. ja iseäranis kriisi ajal on praegu iseäranis soodus aeg koostöö edendamiseks, koostöö edendamiseks tuleviku nimel. meil on oluline saavutada ühtekuuluvuse eesmärgid. ühtekuuluvuspoliitika peaks tegelikult olema esindatud kõikides poliitikates, mitte ainult territoriaalse koostöö raames. Äh, loomulikult on igas töös oma spetsiifika, mida ja neid koostöömomente, neid, seda spetsiifilisi momente arutatakse ka siinses komisjonis. tahaksin siinkohal lihtsalt esile tuua seda, mida tegi juba kolleeg Interaktist, et eh, selles eh, programmis ei osale mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriigid, vaid ka naabruspoliitikas osalevad riigid ja kandidaatriigid. nagu ma juba rõhutasin viiakse erinevate programmide raames läbi väga erinevaid üritusi erinevates liikmesriikides ja erinevates piirkondades. ja meil on oluline pöörat-, et nendele üritustele, mis läbi viiakse, pööratakse suuremat tähelepanu. Okay. Uh, would... kus on Jean-Pierre, ma tahaksin paluda, et teie esindate ühte programmi, mis on Prantsusmaa, Valloonia ja, ja Flandria vahelise koostööprojekt. palun, sõna on teil. aitäh. lugupeetud daamid ja härrad, minu jaoks on suur rõõm täna siin teie ees esineda selleks, et olla ühes nendest seitsmekümne seitsmest programmist, mis viiakse ellu Euroopa koostööpäeva raames. tänan proua Sanchez-Schmidti äh, moraalse toetuse ja abi eest. Valloonia ja Flandria vaheline koostöö edeneb sisuliselt juba tuhande üheksasaja kaheksakümne kaheksandast aastast juba siis me kogusime esimesed piiriülese eh, koostöökogemused. tänapäeval püüame aga me edendada territoriaalset ühtekuuluvust ja koostööd mitmesuguste regionaalsete ja regioonide vaheliste programmide kaudu Äh, arvestades äh, seda, milliseid võimaluseid pakub programm Interreg kolm, sealhulgas halduskoostöö raames. Äh, sellise koostöö strateegilist tähtsust sageli alahinnatakse ja neid strateegilisi komponente selles koostöös ei taheta sageli näha, kuid asi on selles, et tuleb olla proaktiivne. Euroopat tuleb edendada eh, vastavalt sellele, nagu see sätestati Maastrichti lepingus. samas on ka väga oluline, et eh, kõiges eh, selles koostöö edendamises osaneksid kodanikud ja et nad oleksid niisugusest osalusest huvitatud. seega tuleb tekitada huvi tuleb kaasata inimesi selleks, et inimesed osaleksid niisuguses piiriüleses koostöös. lisaks sellele tuleb ära kasutada piiriülese koostöö potentsiaal. ja ma arvan, et äh, siinkohal on kõik piiriülesed äh, koostöövormid kutsutud ja seatud niisugust piiriülest koostööd edendama äh, mõlemal pool riigipiire Äh, seda enam, et me oleme seadnud endale kõrged eesmärgid aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. asi on selles, et me tegelikult kogu oma tegevust peaksime senisest rohkem tutvustama. Euroopa koostööpäev pakub selleks suurepärast võimalust ja just sellisena kavandasime ka meie oma EC Day me so-, kutsume üles külastama kaevurite piirkonda selleks, et inimesed võiksid sellega tutvuda, samuti, et nad võiksid tutvuda selles piirkonnas asuva UNESCO maailmakultuuripärandi objektidega lisaks sellele pakume võimalust tutvuda mõlemal pool riigipiiri asuvate esimesest maailmasõjast pärit surnuaedadega selleks, et õppida tundma täiendavaid fatsette meie ühisest ajaloost. on oluline kasutada ära rahalised vahendid ja saavutada konkreetseid eesmärke. loomulikult selles pole midagi uut meie kõikide jaoks kuid asi pole mitte ainult rahas, asi on nendes eesmärgides, mida me oleme endale püstitanud ja rahaliste vahendite ärakasutamises nende saavutamisel. see tähendab loomulikult seda, et terve rida instrumente tuleb kohandada nende programmide elluviimiseks aga kuidas on võimalik saavutatud tulemusi üle-euroopaliselt mõõta? kui me ei räägi ühtedest ja samadest asjadest, kasutades ühte ja samu mõisteid, mille sisu on meile arusaadav. see tähendab seda, et ühelt poolt me peame kaasama eraettevõtluse, samas aga kõik need võimalused, mis sisalduvad programmis Interreg kolm on oluline, et me suudaksime nende programmide kaudu averust senisest enam tugevdada. regionaalse arengu komisjon teeb tõepoolest sisulist tööd selleks, et välja töötada konkreetseid reegleid ja tutvustada näiteid nende projektide kohta, mis on olnud väga edukad. on oluline, et Äh, Averuses osalevad eraettevõtted leiaksid väärika tähelepanu. seejuures on oluline, et tegemist oleks ähm, keskmise äh, suurusega keskklassi ettevõtetega. niisugune äh, eraettevõtete tutvustamine ja väljatoomine omab suurt tähtsust tuleviku arengute jaoks see loob eelduse eh, Euroopa kodaniku, Euroopa kodaniku tunde loomiseks. see on oluline, et erinevate eh, võimaluste kaudu tutvustada Euroopa ideed ja viia see kõikide inimesteni, et eh, ühiselt käsikäes koostööd tehes äh, võita vastastikku usaldust. kui me meenutame programmi Interreg kolm, siis rõhutati selles ka seda, et programmi eesmärgiks on aegamööda lahendada ammugi kuhjunud probleemid. on vaja partnerlus selleks, et ühiselt eh, kogemusi omandada, et dünaamiliselt edasi liikuda. selles mõttes oleme jõudnud luua nii mõndagi, mis toimib selles protsessis katalüsaatorina. nüüd tuleb ühiselt vastu astuda väljakutsetele ja kasutada rahalisi vahendeid eesmärgipäraselt. me peaksime söandama äh, senisest enam äh, õppida minevikust ja ületada mineviku vastuolusid. Äh, see on äh, võimalus, mida meile Euroopa koostööpäev pakub, juhul kui meil jätkub poliitilist söakust neid väljakutseid vastu võtta. selleks, et tagada ka pärast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 Äh, on korraldatud mitmeid rida kuulamisi, eeskätt territoriaalse koostöö suhtes. väga paljud signaalid, mida te just äsja andsite, on ju tees raportites ellu viidud, mida kolleegid on esitatud. see tähendab, et me kõik oleme ühiselt selles ühises protsessis osalemas mulle ei meeldi, kuidas neid programme tutvustatakse. igal programmil on oma logo Ah, no minge näiteks parlamendi fuajeesse, seal on Interregi tutvustus koos äh, kuue erineva selja tutvustuse taha jääva äh, allprogrammi logoga. igal programmil on oma kujundus. kodanikud, kuidas need vaesed kodanikud peaksid äh, äh, äh, aru saama, et tegemist on üle-euroopalise koostööprogrammiga. kuidas ta peaks selgusele jõudma kõikides nendes erinevates logodes, erinevates nimetustes, asju tuleb lihtsustada. ja ma tean neid programme, et toimivad juba aastakümneid, on ka uued instrumendid, mille abil nende programmide elluviimist parandada, kuid me peame pühendama senisest enam tähelepanu imidžile, tutvustamisele, oma öö, programmide ülevaatlikkusele ja kodanikele arusaadavusele me peame istuma Interregi äh, inimestega veel kord ühe laua taha, et selgeks teha, et andke andeks, need kõik on üle-euroopalised Euroopa Liidu projektid. inimesi ei tohi segadusse ajada ja kui nüüd on regionaalprogrammid äh,, siis on teadmusklastrid ja nii edasi ja nii edasi. andke andeks, ma leian, et kui me suudame äh, selles kõiges selgusele jõuda, siis paraneb ka minu meeleolu. suur tänu, ma tahaksin veel kord korrata, et kaksteist kolmkümmend meil on siin parlamendis äh, äh, selle sündmuse algatamine siinsamas kõrval ning Maria Theresa Sanchez on ka raportööriks vastavale määrusele. nii et meil on kolleegid kõik kaasatud, nii et kaksteist kolmkümmend siin saali kõrval lükkame selle sündmuse käima ja ma ei tea, kas äh, tahate veel lisada paar sõna sellele tutvustuseks? suur tänu suur tänu selle ürituse organiseerimise eest. tahaksin tänada Mariat, et ta aitas selle ürituse organiseerida. viimasen vuoden aikana on olnud Interacti raames tehtud koostöö oli tõepoolest suurepärane. kogu möödunud aasta vältel ja ma sain suurepärast tagasisidet, mida sain ka kasutada, et teistele tutvustada. seda on näha ka sellest määrusest me hääletasime ju enne suvevaheaega selle määruse üle. ja nüüd on meil ka läbirääkimismandaat nõukoguga. ma loodan, et me suudame sellesisuliste läbirääkimistega kiiresti edasi liikuda. sai selgeks, et territoriaalse ühtekuuluvuse programmid on väga olulised just praegu, praegustel aegadel, mil vajame senisest enam ühendatud Euroopat on see oluline, sest meil on vaja ka sisulist diskussiooni Euroopa tuleviku üle. ja nüüd äh, selline pro-, ühtekuulu-, territoriaalse ühtekuuluvuse programmide kaudu saame me senisest enam kontakteeruda ka Euroopa kodanikega, et saada teada nende arvamust. mis puudutab Euroopa kodanikke siis tuleb rõhutada, et tegelikult äh, mõistavad nad asjade olemust siis, kui need programmid, mille me vastu võtame, tõepoolest viiakse kodanikeni. kui me räägime territoriaalse ühtekuuluvuse programmidest, siis on oluline ka äh, vastava eelarverea suurendamine, komisjon pakkus välja ainult kolme protsenti, ma tahaksin kolleege tänada selle eest, et tänu nendele on nende programmide rahastamise määr suur, suurenenud. ma öö, loodan, et meil õnnerääkimiste käigus teha selgeks nii öö, komisjonile kui ka nõukogule, et neid vahendeid sent-, rahaliste vahendite määra territoriaalse ühtekuuluvuse programmi teostamiseks ei tohi vähendada. tänan. Uh, like... suur tänu. tahaksin veel kord tänada kolleege, eriti neid, kes selle suure töö kõik ära tegid ning äh, Mari Sanchez ja Erika äh, nimel tahaksin kutsuda kõiki kolleege võtma osa äh, siin äh, saali kõrval toimuvast üritusest kell kaksteist kolmkümmend. tahaksin tänada komisjoni Interacti esindajat. loodan, et see piiriülene koostööprogramm Valoonia ja Flandria vahel on just hea näide paljudest muudest suurtest suurepärastest koostööprogrammidest ja et need jätkuvad ka edaspidi sellega tahan selle päevakorrapunkti lõpetada ning äh, asume siis hääletamise juurde. ma loodan, et kvoorum on meil koos. paistab nii. jah. No, I don't. I'm good. On est tout ma tahtsin vaid öelda, et minul ei ole hääletuskaarti kaasas. katsume seda arvesse võtta. proua Angurakis soovis samuti kõnelda, vabandan, ma ei teadnud, et teie kõnesoovist. Äh, kas tahate veel midagi lisada? Ασφαλώς και τα προγράμματα στα οποία αναφερθήκαμε έχουν συμβάλει, συμβάλλουν programmid, millest me rääkisime, on loomulikult äh, suure tähtsusega positiivsete eesmärkide saavutamiseks. ma ei tahakski seda kõike kahtluse alla seada, eeskätt neid jõupingutusi, mis viimasel ajal on tehtud, kuid äh, kuskilt äh, mulle nagu tundub, et asjad kasvavad meil nagu kergelt üle pea. ma leian, et kui me räägime territoriaalsest ühtekuuluvusest, siis on Euroopa eh, suurim probleem jätkuvalt, muuhulgas Euroopa Liidus, eh, võõrviha ja rassism. näiteks Kreekas oli see pudeliposti programm. ma ei usu, et itaallastel oleks mingeid probleeme, et kreeklastel oleks mingeid probleeme itaallastega kuid andke andeks, juhtivad poliitikud tegelevad olukorra manipuleerimisega Türgi ja Kreeka vahel. Äh, seda kõike elatakse välja migrantide peal. ja vaatamata heale tahtele, äh, vaatamata Erasmusele ja kõigele muule, tuleks siiski pöörata tähelepanu äh, oluliselt enam migrantidele, võõrvihale ja välismaalaste vastu suunatud rünnakutele. Äh, suur tänu. nüüd hakkame tõepoolest hääletama ja kõigepealt tahaksin kontrollida kaarte, palun pange oma hääletuskaardid masinatesse. ja kas Miguel saate alustada? nii, hääletus on alanud. nüüd katsetame kolm kolleegi vist ikkagi ei hääletanud veel, kaks või isegi rohkem, palun, palun kontrollige nüüd oma hääletuskaarti, kõik. ikka hääletus kestab. see katsehääletus ikka kestab, kaks kolleegi ei ole hääletanud veel. ma saan aru, et nende kaardid töötavad, jah? hääletus nüüd on lõppenud ja kui kellelgi on mingid probleemid, siis äh, ütelge sellest tehnikutele. kõigepealt alustame siis äh, Stavrakakise, George, George Stavrakakise raportiga, arvamusega me alustame Laslo Surjani, äh, kompromiss number üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid on vastu võetud. muudatus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõplik hääletus tehakse hääle, elektrooniliselt, hääletus algas. ei, vist ei ole veel alanud, nüüd hääletus lõppes. nii et see on suure enamusega vastu võetud. nagu mäletate, punkt kolmteist me selle lükkasime edasi, võtame punkti neliteist ja hääletus proua Motšakleva arvamuse üle ning muudatus üks kõigepealt, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, muudatus kaks, eraldi hääletus, esimene osa muudatusest kaks, kes on poolt, kes on vastu kontrollime ele-, esimest osa, era-, äh, elektrooniliselt hääletus algas. hääletus lõppes ja vastu võetud kahekümne häälega neljateist vastu. teine osa muudatusest kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see lükatakse tagasi. muudatus kolm, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. muudatus neli, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, muudatus kuus ja siin on veel suuline muudatusettepanek raportööri poolt. Äh, kas selle muudatuse vastu keegi on? ei ole. hääletus siis, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. lõplik hääletus elektrooniliselt, hääletus algas nüüd. hääletus lõppes ning kakskümmend üheksa poolt, kaks vastu, vastu võetud. punktid viisteist ja kuusteist lükati edasi, nagu te teate, nii et nüüd me läheme Aldrich Vlašaki raporti juurde, punkt seitseteist päevakorras. ja kas alustame nüüd hääletust? enne hääletust ma tahaksin esitada ühe küsimuse selle arvamuse kohta Nikolatšik on esitanud muudatuse artikkel kuueteist kohta ja juhtkomisjonis ITRES kõik koordinaatorid äh, leppisid kokku, et muudatusi ei tule selles artiklis ja hääletusnimekirjas ongi õigesti öeldud seda ka. et see läheb küll palju meie komisjoni kompetentsist kaugemale nii et ma pakun välja, et et selle artikli muudatusi ei pandaks hääletusele ja kui enamust ei saavutada, siis me hääletame vastu, mitte sellepärast, et sisu on selline, vaid puhtalt sellepärast, et meil puudub pädevus selles osas. meie tegeleme eetiliste küsimustega embrüote äh, teaduste uur-, teadusuuringute osas, nii et see ei ole see asi, mis meie peaksime küll hääletama. härra Van Nistelrooy, palun kui see ei ole meie pädevuses niisuguste asjaga tegeleda, mis on teadusuuringute eetika küsimusi puudutav, siis võiksime ka selle tagasi võtta, aga Rahvapartei osutaks siis sellele, et ITRE juhtkomisjonina peab veel arutelusid selles osas, need on väga tähtsad eetilised küsimused kuid võib-olla võtame selle siit välja ja ma tahaks, et see ka protokolli kirja läheks, et minu fraktsioonile see siiski meeldiks, meil on täiesti teistsugune seisukoht selles küsimuses võrreldes sotsidega. aga võib-olla see arutelu võiks toimuda mitte siin ja täna, nii et me võiksime selle muudatusettepaneku lihtsalt tagasi võtta, see oleks minu ettepanek. suur tänu, kahjuks härra Mikolašikut ei ole siin, aga arvestades sekretäriaadi arvamust, võttes arvesse ka õiguslikke tagajärgi, leiame me, et need muudatusettepanekud lähevad meie komisjoni mandaadist liiga kaugele ja selle poolest võiks ta tõesti tagasi võetud saada ja ma saan aru, et ka äh, koordina-, fraktsiooni koordinaator toetab seda. nõnda me siis ei hääleta seda muudatusettepanekut. see tähendab seda, et läheme nüüd äh, aa, nüüd me siis tähendab alustame. kui te räägite siin, siis mul läheb kõik peas segamini. no igal juhul niimoodi, muidugi me võtame nüüd muudatus kakskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kakskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kakskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, selle kontrollime era-, elektrooniliselt. kakskümmend viis läheb elektroonilisele hääletusele, algas nüüd hääletus lõppes. kakskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kakskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, selle kontrollime ka üle. kakskümmend üheksa, elektrooniline hääletus algas. hääletus lõppes ja tagasi lükatud. nüüd muudatus kolmkümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend kaks, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud, jah. kontrollime kolmkümmend kaks üle uuesti, elektrooniliselt hääletus algas. kolmkümmend kaks on see, jah. hääletus lõppes ja vastu võetud muudatus äh, neli ja kolmkümmend neli on ühesugused, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. muudatus nelikümmend, kes on poolt? nelikümmend, kes on poolt? kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd muudatus viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud nelikümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend viis, kes poolt, kes vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend seitse, kes poolt, kes vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, erapooletuid vastu võetud, viiskümmend, kes poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend kaks. selles, siin on äh, suuline muudatus keeleküsimustes, kas on keegi selle vastu, viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend kolm, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend viis, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend kuus, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kes viiskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd läheme põhjenduspunktide juurde, muudatus kuus, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitse, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaheksa, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, üheksa, kes poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kümme, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, üht-teist peame hääletama nüüd, kes poolt kes vastu, erapooletuid, vastu lük-, vastu võetud, kaksteist, kes poolt, kes vastu, vastu võetud, kolmteist, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist, kes poolt, vastu. selle kontrollime üle, sest kui te korralikult kätt ei tõsta, viisteist, elektrooniline hääletus algas nüüd. hääletus lõppes ja vastu võetud üheksateist poolt, kuusteist vastu. muudatus kuusteist, kes poolt? kuusteist, kes poolt? vastu? erapooletuid? kuusteist kontrollime ka üle, elektrooniliselt hääletus algas. hääletus lõppes. kas, kuidas siis nüüd on? tagasi lükatud, kaheksateist poolt ja kaheksateist vastu nüüd kompromiss kolm, kes poolt, kes vastu, erapooletuid. muudatus üks, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kaheksateist, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud, ka kompromiss neli, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend kaks, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatus kolm, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, lõplik hääletus, selle teeme ka elektrooniliselt, hääletus algas. hääletus lõppes ja kolmkümmend viis poolt, üks vastu, vastu võetud, õnnitlused raportööri Oldrichile. tema soovib sõna veel. daamid ja härrad, tahaksin tänada kõiki kes tegid koostööd, kõiki variraportööre ja minu arvates lahendus sai hea. ja ka muudatustele kolmkümmend viis, kolmkümmend kuus, sest ka minu arvamuse kohaselt äh, oleks nende muudatustega mindud kaugemale meie komisjoni mandaadist, nii et ma olen väga rahul, suur tänu. suur tänu, kolleegid, nüüd on järgmine punkt päevakorras äh, punkt kaheksateist, Omar G, ühine kalanduspoliitika ja alustame kompromissiga üks. Favor? kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks poolt, vastu, kontrollime sada üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud, kakskümmend üks seitsmeteistkümne vastu. sada, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu. kontrollime kompromiss kolme. hääletamine on alanud. The vote is closed and it is rejected nineteen to seventeen. tagasi lükatud üheksateist seitsmeteistkümne vastu. seega muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuus poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, sada seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, vastu võetud vist. kompromiss viis veel kord, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksateist poolt vastu, erapooletuid vastu võetud sada üheksateist poolt, vastu kontrollime sada üheksateist. The vote is open. The vote is closed and it is rejected twenty one to seventeen. Amendment twenty 20... Äh, kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud vist. kontrollime, sada kakskümmend. Oh, the vote is open The vote is closed. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu. vist vastu võetud, kontrollime, kolmkümmend. hääletamine on alanud vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada, sada kolmkümmend poolt, vastu, tagasi lükatud vist, aga kontrollime igaks juhuks. hääletamine on alanud. sada, hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, veel kord, sada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend neli poolt vastu, erapooletud vastu võetud sada kolmkümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud vist, aga kontrollime sada kolmkümmend viis. It's open. We close the vote. hääletamine on lõppenud kakskümmend kahekümne vastu, seega tagasi lükatud. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu kontrollime sada kolmkümmend üheksa, hääletamine on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud, kakskümmend üks kaheksateistkümne vastu, tagasi lükatud sada nelikümmend poolt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 hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, jällegi kakskümmend kakskümmend tagasi lükatud. sada nelikümmend neli poolt, vastu, vist sama olukord, aga kontrollime, sada nelikümmend neli, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud jällegi kakskümmend kaheksateistkümne vastu tagasi lükatud, sada nelikümmend kuus poolt, sada nelikümmend kuus poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kolmkümmend, sada nelikümmend seitse poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt vastu, kontrollime, kolmekümne kuuendat hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud, kakskümmend kaks kaheksateistkümne vastu tagasi lükatud. sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend viis poolt, vabandust, see langeb ära, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaks poolt, vastu kontrollime nelikümmend kaks, hääletamine on alanud.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 kontrollime igaks juhuks. võib-olla ma tõesti eksin ükskord. sada kuuskümmend üks hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. kakskümmend üks poolt seega vastu võetud ja kakskümmend vastu. nüüd öeldakse mulle, et läheme muudatusettepaneku viiskümmend juurde see on järgmisel leheküljel. artikkel kolmkümmend nelja euro, kolmekümne nelja euros, muudatusettepanek viiskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend. viiskümmend üks järgmisena, kes on poolt? viiskümmend üks, poolt veel kord viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kolm poolt, vastu. kontrollime sada seitsekümmend kolm, hääletamine on alanud. The vote is closed and it's rejected twenty. tagasi lükatud kakskümmend üks kahekümne vastu, sada seitsekümmend neli poolt vastu, erapooletud vist täpselt sama vahekord, aga peame kontrollima, sada seitsekümmend neli hääletamine on alanud. lõpetatud kakskümmend kaks poolt, üheksateist vastu, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viiskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viited nüüd. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunktid kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vist vastu võetud, aga kontrollime kuuekümne kolmandat. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend viis poolt, kuuskümmend viis. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis. kontrollime kuuekümne viiendat. hääletamine on alanud. Ai, monsieur Carreg, qu'est-ce qui se passe? The vote is closed. härra Kreemis, nüüd lahti on lõpetatud on hääletamine ja kaks kakskümmend kaheksateistkümne vastu tagasi lükatud. muudatusettepanek viis. kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss. kontrollime kuuekümne kuuendat. vastu võetud kakskümmend seitsmeteistkümne vastu kompromiss kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus poolt, vastu, ma ei tea, kontrollime muudatusettepanek kuus, hääletamine on alanud. Vote is closed. hääletamine lõppenud, kakskümmend üks poolt, üheksateist vastu, vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, kontrollime kaheksandat. The vote is open, the vote is closed and it is hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud seitse, seitsekümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Jeesus, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ei, seitsekümmend kaheksa, olgu, kontrollime. hääletamine on alanud. Close the vote and it's rejected. ta pidi hakkama alles tunni aja pärast. tagasi lükatud seitsekümmend üheksa, olgu, hääletame, kes on poolt, vastu. kontrollime. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend üks üheksateistkümne vastu. kaksteist, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend, kaheksakümmend üks, vabandust, kes on poolt? vastu. kontrollime kaheksakümne esimest. hääletamine on alanud. vastu võetud, seega kaheksakümmend kaks hääletame kaheksakümne teist, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kaheksakümne teist. hääletamine on olemas. The vote is closed and it's adopted. Eighty three in favor. vastu võetud kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime kaheksakümne kolmandat. väga kummalised koalitsioonid on teil tekkimas siin täna? hääletamine on lõppenud, kakskümmend kakskümmend ja järelikult tagasi lükatud. kolmteist, kes on poolt, vastu. ei tea, kontrollime tagasi lükatud kakskümmend kolm kaheksateistkümne vastu, seega kaheksakümmend viis, kes on poolt. vastu. jällegi peame kontrollima, kaheksakümne viies. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kahe, neliteist kes on poolt, vastu, kontrollime neljateistkümnes. The vote is closed and it is hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse, kes on poolt. vastu, erapooletud, kontrollime. isegi fraktsioonide sees on teil siin erinevused, rääkimata fraktsioonide vahelistest. kaheksakümmend seitse, kontrollime, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt? vastu. kontrollime. mis ma ütlesingi, kaheksakümne kaheksas. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, kakskümmend üks kahekümne vastu, vastu võetud. kaks, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, üheksakümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend kolm poolt, vastu, kontrollime, üheksakümmend kolm. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend poolt, vastu, era-, kontrollime, kakskümmend. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, kakskümmend üks, kahekümne vastu, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vist tagasi lükatud, aga kontrollime, kakskümmend üks hääletamine on lõppenud. üheksateist üheksateistkümne vastu, tagasi lükatud, kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõpptekst, nimeline hääletus. hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud üldiselt võib öelda, et vastu võetud, kolmkümmend kaheksa kolme vastu. järgmisena MFF-i positiivse lõpptulemuse hääletus. muudatusettepanek neliteist autorid soovivad suulist muudatusettepanekut esitada, kas keegi on sellele vastu, ei, siis hääletame seda, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmteist poolt, vast-, kolmteist, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist, suuline muudatusettepanek, kas keegi on sellele esitamisele vastu, seega hääletame üheksateistkümnelt koos suulise muudatusettepanekuga It's one part, I am sorry, so please. vabandust, Lambert, kes on poolt, üheksateist, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunktid, kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolm poolt, vast-, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viis mitmes osas, teine osa on tagasi võetud, seega esimene osa ainult tekkis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme suulise muudatusettepanekuga, seega hääletame muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena üksteist, siin on ka suuline muudatusettepanek, siin on kaks osa, hääletame. kui teil ei ole vastu, siis muudame, hääletame seda muudetud kujul, kõigepealt, kes on esimese pool, osa poolt. poolt vastu, erapooletud vastu võetud. teine osa, kes on poolt. vastu. teist osa kontrollime. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kahekümne vastu jälle, tagasi lükatud. vabandust. ja nüüd elektrooniliselt lõpphääletus. hääletamine on lõppenud vastu võetud. palju õnne. suur tänu. agenda. We will do the point 23, which was this afternoon. Is the, uh, is the point of order? Of what? Colleagues, we have agreed with the rapporteur and shadow rapporteur. leppisime raportööri ja variraportööridega kokku ja ma kohe selgitan, miks variraportöörid siin olulised on, et läheme kahekümne kolmanda punkti juurde võib-olla te olete kuulnud, et härra Omarjee, kes on selle arvamuse koostaja, see puudutab siis põllumajandustoodete ühist turukorraldust, keeldus seda arvamust esitlemast. ja nüüd on meil olukord, kus, kui muudatusettepanekuid variraportöörid ei esita siis ma pean kirjutama agrikomisjonile kirja, et meie ei esita arvamust, aga kui variraportöörid esitavad muudatusettepanekuid, siis peab esimees organiseerima hääletuse ja saatma arvamuse ka agrikomisjonile. annaksin ikkagi sõna härra Omaržile selgitamaks seda olukorda ja õigustamaks seda, miks ta asus sellisele seisukohale, nagu ta seda tegi. Madame la Présidente, merci. Euh, Permettez-moi tout d'abord de, de remercier. kõigepealt tahaksin tänada kolleege selle eest, et hääletasite selle eelmise arvamuse üle ja hääled langesid üsna tihedasti ja lõpuks meil siiski õnnestus teatud kompromissid saavutada ja see võimaldas meil ka see ühiskalanduspoliitika osas edasi minna. nüüd, mis puudutab ühist turukorraldust, ÜTK määrust, siin on juhtkomisjoniks põllumajanduskomisjon ning meil teemaks on vein, piim äh,, suhk, taakur ja õli ning ma tahaksin rõhutada, kuivõrd tähtis see on mitte ainult põllumajanduse seisukohast, olen esitanud terve hulga muudatusettepanekuid ka põllumajanduskomisjonis, kuid kuna meil palutakse ka arvamus, arvamust avaldada oma komisjoni poolt, regikomisjoni poolt, tahaksin ma ütelda seejuures seda, et on päris keeruline ehitada sellist silda üle kõige selle ilma laskumata detailidesse. Need küsimused on puhtalt põllumajanduslikud ja mina pakuksin sellepärast välja, äh, esitage parandusettepanekud, kui te seda soovite, otse põllumajanduskomisjonile. võib ju olla siin ühendusi ka regionaalpoliitikaga ja te võib-olla soovite äh, teha parandusettepanekuid kas Konstantsale sõna? koordinatoor on suht-koht tavatu situatsioon, kuivõrd tavaliselt koordinaator, koordinaatorid otsustavad, kas me teeme äh, raporti või arvamuse ja sõnaselgelt sai öeldud, et äh, me peaksime seda sel tegema, kui koordinaatorite koosolekul on, äh, oleks see otsustatud, oleksime kohe võinud kirja teele saata, on ju selge, mida teie kolleeg Omarjee ütlete, kuid on, kuid mm, kuid on selge, et me saame oma muudatusettepanekud esitada ka põllumajanduskomisjoni kaudu. kas see on sotside arvamus? ja teil on ka see arvamus, mille ma esitasin varem äh, nimelt, et kuulame variraportöörid ära ja kui nad soovivad jätkata ja esitada muudatusettepanekuid, siis me saame seda ka õiguslikult teha, see on võimalik õiguslikult, nii et siis ma saadan meie komisjoni nimel arvamuse ära, see on üks variant, ja teine variant on siis see, mille proua Krell välja pakkus, ma ei tea, kas mõni koordinaator tahaks veel sõna võtta, kui ei, siis lähme variraportööride juurde, Jean Kelly, palun. ma saan aru, mida härra Omar G siin silmas peab, aga kahju, et see nüüd nii hiljaks jäi. ja mõte on tal muidugi sees selles asjas. tegemist on aga väga olulise raportiga. ja see mõjutab tugevasti kõiki liikmesriike mitmetes valdkondades ja sellepärast on vähemalt vaja, et me esitaksime vähemalt mõned muudatusettepanekud, nõnda et meist jääks ikkagi mulje, nagu me oleksime aktiivsed, et me tegutseme positiivselt ja tahame mõjutada tugevasti neid lõplikult välja kujunevaid ÜPP ettepanekuid nii et selles mõttes me peame esitama muudatusettepanekute jaoks tähtaja ja mina ise loodan ka mõned esitada. suur tänu! suur tänu! Luis Alves soovib samuti sõna. E- aitäh ah.! aitäh! see on väga tähtis teema, see ühtne turukorraldus, see on ühise põllumajanduspoliitika tähtis osa. põllumajandus ju sõltub äh, turul saadavatest sissetulekutest ja sellepärast on see väga tähtis määrus vaadeldes nüüd neid vahendeid ja instrumente, siis me tõepoolest peame jälgima, et eh, neid vahendeid kasutatakse Euroopa Liidu erinevate piirkondade arendamiseks. selles mõttes on oluline, et me teeksime omapoolsed eh, ettepanekud silmas pidades erinevate piirkondade huve. selleks, et eh, vältida vältida riske või riske pehmendada. see ongi nagu meie komisjoni ülesanne ju. selles mõttes leian ma, et proua Kreeli lähenemine sotsiaal, sotsialiste demokraatide fraktsioonist on õige. tänan. kolleegid, ülejäänud variraportööre ei ole kohal, Nikolšit ja härra Udžast, kes eile küll oli siin, täna ta ei ole kohal, kuid nii, siis me ei saa neid ära kuulata, aga ma saan aru, et mõlemad raportöörid on valmis siiski edasi minema ja esitama oma muudatusettepanekuid. pakun siis välja, et lepime kokku, millal on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, jätkame siis sellisel viisil ning kirjutan Agri komisjonile kirja, millega ma siis edastan meie muudatusettepanekud, mida saavad siis esitada nii variraportöörid kui kõik teised, kellel selleks soov on. ma ei tea, kas variraportöörid tahavad ka sisulisi küsimusi täna käsitleda või ei alusta seda diskussiooni täna nõnda me siis muudame lihtsamaks selle protsessi, mida ka Konstantsa välja pakkus, nii et selle asemel, et äh, individuaalselt tegutseda, et siis me organiseeritud korras esitame muudatusettepanekuid komis-, põllumajanduskomisjonile, see ei ole kuidagi vastuolus reeglitega. aga me peame äh, oktoobris hääletama, tähtaeg jääb siis muudatuste jaoks väga lühikeseks, sekretäriaat ütleb mulle, et eh, see saab siis olla selle nädala lõpp, ehk siis kahe päeva pärast, kahekümnendaks tuleks esitada muudatusettepanekud kahekümnendaks septembriks lõunaks kella kaheteistkümneks. sellega lõpetaksin selle päevakorrapunkti käsitlemise. kuna me väga kiiresti tegutsesime hääletades, siis eh, meil on praegu natukene aega, sest volinik tuleb kell üksteist nõnda me peame vist lihtsalt ootama, me ei saa mingit muud päevakorrapunkti ette võtta, aga meenutaksin teile, et eile ma ei rääkinud teile juhataja teadaannetest, sellepärast et volinik Kallas ootas ja nüüd ma siis kasutaksingi ära selle võimaluse, need paar minutit, et teavitada teid läbirääkimistest, kus me oleme läbirääkimiste protsessis ehk mäletate, et me hääletasime juulikuus mandaadi üle, läbirääkimiste mandaadi üle. meil on ka jäänud mõned asjad ilma hääletamiseta, eriti need, mis on seotud finantsmäärustega ning paistab nii, et ülejäänud mandaadi osa, mis puudutab artikleid finantsmääruse kohta ja ka põhjenduspunktide kohta, mille osas me samuti ei hääletanud. see kõik tuleb hääletamisele meil novembrikuus, kuises koosolekul, siis me oleme valmis selleks. samuti tahaksin teid teavitada sellest, et meil oli kaks kohtumist nõukogu ja komisjoniga selleks, et alustada kolmepoolseid läbirääkimisi üldmääruse osas ning nendel kohtumistel leppimise, leppisime me kokku ka põhilises metoodikas, läbirääkimiste formaadis. me teavitasime neid oma otsustest, sellest, kuidas me struktureerisime oma läbirääkimiste meeskonnad ning leppisime kokku selles, et hakkame pidama läbirääkimisi selle neljaveerulise dokumendi alusel, mille tavaliselt nõukogu ette valmistab, kus on kõikide institutsioonide seisukohad siis välja toodud ja samuti ka kompromissid on välja toodud ning me leppisime kokku, et me läheneme läbirääkimistele siis plokkide kaupa ja nendes plokkides on siis vastavad artiklid, mille üle läbirääkimisi peetakse ning pärast eilset kohtumist näeb asi välja nõnda, et esimene plokk mis läbirääkimistele läheb, on oktoobri alguses ja see esimene plokk puudutab strateegilist lähenemisviisi ja siis edasi temaatilised teemad jätkuvad, tulenevad sellest siis. see puudutab siis läbirääkimiste formaati. ja peaksin ütlema teile ka seda, et loomulikult kõik see tege-, tegevuste järjekord ja kõik need plokid, need on esialgsed, kes on osa võtnud läbirääkimistest, teist teavad, et sagedasti võib olla vajalik ka kõrvale kalduda esialgsetest plaanidest, nii et need on kõik esialgsed plaanid, aga siiski on olemas hea tahe niivõrd kiiresti kui võimalik edasi liikuda kõikide institutsioonide poolt olemas tahaksin teile meenutada ka seda, et parlamendis äh, presidentide konverentsi otsus on selline, et me ei saa üksikkomisjonide kaupa eraldi minna täiskogule, kui me oleme valmis, vaid me peame ootama järele teisi, nii et presidendid on otsuse, nii kui, nii et presidendid teevad otsuse, millal on aeg küps plenaarile minemiseks, sest läbirääkimiste, äh, meie läbirääkimiste ja mitmeaastaste finantsraamistiku läbirääkimiste vahel on väga tihe seos, nii et me ei saa äh, teha mingisugust kompromissi, enne kui teised kompromissid või kokkulepped ei ole veel valmis. nii et loodetavasti see ei hakka meid siin öö, äh, takistama, et meie peaksime kuidagi aeglasemalt edasi liikuma, aga tegelikkus on just selline. juhatajaks eh, saab läbirääkimistel esimees, kui esimees ei saa seda teha, siis raportöörid, kes on vastavate määruste jaoks määratud, juhatavad läbirääkimisi ja meenutan teile ka seda, et juulikuus leppisime kokku selles ja pole ka kahtlust, et raportöörid tulevad komisjoni ette siis, kui läbirääkimised on käimas läbirääkimiste jaoks ja teid raportöörid siis teavitavad regulaarselt sellest käigust, kasutame ka töörühma, mille me oleme juba mõni aeg tagasi kokku pannud ja kasutame seda töörühma eriti selleks, et parandada koordineerimist läbirääkimiste äh, Äh, vahel selles mõttes, et koordineerimist erinevate määruste kohta käivate läbirääkimiste vahel. see koordineerimine annab meile siis tegelikult sidusa ja laialdase ülevaate nende määruste kohta. samuti leppisime institutsioonidega kokku eile, et võib-olla äh, ühel hetkel kutsume ka üldmääruse läbirääkimistele teiste määruste raportööre, kui see on vajalik. nii et otsustatakse seda juhtum juhtumi haaval. ja samuti teavitan teid sellest, et mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimised saavad toimuma eraldi, aga täna esitab Küpros äh, eesistujana läbirääkimiste paketi, see kinnitati eile, ma loodan, et see nii ka täna toimub, aga, aga numbreid ei ole veel sinna sisse pandud. Need numbrite, arvude üle hakatakse läbi rääkima äh, novembrikuus ülemkogul, erakorralisel ülemkogul novembrikuu kahekümne esimesel, kahekümne teisel päeval, see puudutab siis mitme aastat finantsraamistikku, ähm, on, valitseb suur risk, et eelarvekärpeid pakutakse ikkagi välja, sealhulgas ka ühtekuluvuspoliitika raames ja mm, igal pool, kus mina olen käinud ja ma loodan, et teie teete sedasama, et me kõikjal räägime sellest, et ühtekuluvuspoliitika on juba kaks korda kärpeid läbi teinud, kõigepealt siis, kui komisjon äh, tuli välja ettepanekuga, mis olid praegusest numbrist väiksem, siis veel komisjon tegi tehnilised kohan-, kohendused juulikuus sel aastal, jälle vähenes viie miljardi võrra või isegi rohkem kui viie miljardi võrra ühtekuluvuspoliitika ja nüüd siis see reegel, mis on küll küllap õige, et kui me kõikjal kärpeid teeme, see toob kaasa ühtekuuluvuspoliitikale veel kolmanda kärperingi võrreldes praeguse perioodiga. ma ütlen seda sellepärast, et parlamendi seisukoht, mis aasta tagasi juunikuus vastu võeti, äh, vastava raporti alusel, et me peaksime jääma samale tasemele, nagu praegu on ühtekuuluvuspoliitika osas, sellepärast me saame juba praegu rääkida kahest kärperingist, mis on toimunud võrreldes parlamendi seisukohaga, mis eelmisel aastal vastu võeti. nii et see asi saab olema päris raske. aga meie kõik peaksime aktiivselt ähm, võtma sõna selles küsimuses, kus iganes võimalik, eriti võttes arvesse juunikuu ülemkogu avaldust, kus täiesti selgesti öeldakse, et ühtekuluvuspoliitika on kasvu- ja investeeringupoliitika, mis on meil tarvis selleks, et kriisiolukorrast väljuda. nii et kui me räägime samal ajal kärbetest ja vajadusest kasvu saavutada, ei ole eriline, eriti loogiline. kõigepealt see dokument, mille Küpros eesistujana on ka esitanud augustikuu lõpus seda te peaksite kõik lugema, kui te veel ei ole seda lugenud. ja raportöörid on tõstatanud iga kord selle küsimuse, kui nad eesistujaga kohtuvad, nimelt et eraldada e, õigusakt, õigusaktidega seotud küsimused, e, mis on seotud e, kaasotsustus, otsustamisega ja mitte Mm, siis segada seda selle menetlusega, mida kasutatakse mitmeaastase äh, finantsraamistiku arutelude juures, seal kipub, nõukogu kipub neid kahte asja segi ajama, neid kahte menetlust, nii et see on asi, mida kindlasti silmas pidada läbirääkimiste puhul. püüame nii ruttu kui võimalik kõigega valmis saada, aga teoreetiliselt vist äh, või õieti praktiliselt muidugi peaksin ma ütlema, me peaksime ootama ära, kuni äh, ka numbrid nendesse kastidesse pannakse, enne kui me saame oma seadusandliku ettepanekuga välja tulla, nii et selline seos on kindlasti olemas. E, ja see seos äh, võib äh, sundida meid ka teisi järele ootama mingil hetkel. ma ei tea, kas on kolleege, kes tahaksid midagi ütelda selle kohta, Jaan Olbricht, palun, sõna teil. suur tänu küsin vaid seda, võib-olla ma ei saanud väga hästi aru, aga kas, mis menetlus öö, saab olema kolmepoolsetel läbirääkimistel? nii palju, kui mina aru saan, meil on läbirääkimiste meeskond ja aga kas on õige see, et järgmisel neljapäeval toimuvad läbirääkimised üldmääruse osas to- ja sinna tulevad raportöörid, vastavad raportöörid ja teised raportöörid vajaduse korral kutsutakse kaasa läbirääkimistele, kui toimub üldmääruse üle läbirääkimine. kas see tähendab seda, et teised määrused peavad senikaua ootama või teiste puhul toimub äh, protsess paralleelselt? kas see tegevuste järjekord on siis niimoodi, et kõigepealt üldmäärus, kutsutakse teised raportöörid kaasa ja siis need eraldi määrused teise, pärast seda või toimub tegevus paralleelselt. meil on tarvis päevakord paika panna, et me mingit aega ära ei raiskaks. suur tänu! see kõik on praegu just välja kujunemas. üldlähenemine, üldine lähenemisviis on selline, et kõigepealt teeme üldmääruse, alustame sellega varem, sellepärast et meil on tarvis kokkulepet paika saada põhiküsimustes, mis võivad mõjutada läbirääkimisi ka nende äh, Äh, sektoripõhiste horisontaalsete määruste puhul. aga meil ei ole võimalik lubada endale seda luksust, et kõigepealt terve üldmääruse ära räägime ja siis hakkame sektorite kaupa minema praegu veel otsime parimat lahendust, parimat kombinatsiooni, kuidas asja ajastada, kuidas mõlemat suunda läbirääkimistes kõige paremini korraldada. ja me leppisime nõukoguga kokku ja komisjoniga ka, et kui on alustatud sisulisi läbirääkimisi, see toimub vist teisel oktoobril, mis seoses üldmäärusega, siis me saame ka paremini juba aru sellest, millised teemad on väga olulised sektorite määruste jaoks ja millised teemad üles kerkivad nii et siis me hakkame nägema, missugused need seosed on ja missugused kõige tähtsamad küsimused on sektorite määruste jaoks. ning teine asi, igal koosolek, enne iga koosolekut, kus me arutame üldmäärust, me vaatame, missugused teemad on eh, üles kerkimas ja kas on vajalik kaasata ja kohale kutsuda sektori määruste raportööre ja teine asi, mis ma tahaksin teile veel ütelda, on see, et muidugi me ootame praegu teie ettepanekuid ja sekretariaat ja meie äh, valmistume esimeseks äh, esimese, esimeseks kohtumiseks, mis esimesel oktoobril toimuvad niimoodi, et siis on need meeskonnad kõik paigas ja nii edasi, aga vaatame, kuidasmoodi kõige paremini kombineerida äh, ajastamist, missugustel hetkedel erinevad raportöörid kohale kutsuda, kes tegelevad sektoripõhiste määrustega nii et me peame kõik tegema selleks, et see protsess kulgeks sujuvalt, aga praegu, täna ma ei saa päris täpselt öelda seda, et näiteks kahekümnendal oktoobril kutsutakse näiteks äh, Regionaalarengu Fondi raportöör või, sest me ei tea praegu, aga nii nõukogus kui komisjonis ja eriti muidugi meil parlamendis ollakse kindlalt Äh, otsustatud, et need ühendused peavad kõik väga hästi toimima, koordineerimine peab olema väga hea, me peame kasutama seda töörühma ka, aga äh, mina loodan, et me oleme väga pragmaatilised ja peaksime juba ette nägema raportööride osalemise nende äh, raportööride osalemise üldmääruse arutamisel, millal iganes see ka vajalik on ja öö, niimoodi, et nemad saaksid öö, nii kuulata, mis toimub, kui ka oma panuse anda. aga tõesti, aega natukene on tarvis selleks, et seda protsessi meil siin sujuvaks muuta, tahaksin aga teile kinnitada, et öö, kõikjal ollakse avatud ja mõistetakse seda, et need läbirääkimised peavad olema tihedasti seotud et aga samal ajal meil ei ole võimalik pidada niisugust ühte suurt läbirääkimist, mis, mis hõlmab kõiki korraga. suur tänu kogu selle teabe eest, mis te meile andsite. ma tahaksin ühe väikse asja eraldada siit. see arutelu numbrite üle. aga asjad hakkavad kiiresti arenema pärast seda, kui nõukogu novembri alguses arvudega välja tuleb. aga mis siis meie roll saab olema? tuleb see vahearuanne missugune siis meie komisjoni seisukoht saab olema? novembri alus, alguses tullakse välja numbritega, novembri lõpus on juba nõukogu, ülemkogu, ja siis parlament täiskogul võtab seisukoha, aga kuidas meie valmistame kõik need asjad ette, kas me saame kiirus, kiirendada seda protsessi, kas meil on aega mingi arvamus esitada või midagi, kas eelarvekomisjon siin võtab mingisuguse rolli kanda? meie oleme valmis oma panuse andma, eriti kui me teame neid numbreid. ja siis kohe pärast seda kõik hakkavad ju numbritest rääkima ja meil ei lubata enam, ja meil ei lubata numbritest praegu rääkida andke meile mingisugune ülevaade sellest protsessist. The only figures that exist ainukesed numbrid, mis parlamendi poolt olemas on, tulenevad surekomisjonist. ja ma ei ole kuulnud ühtegi ettepanekut, et neid tuleks muuta praegusel hetkel. teiseks, eelarvekomisjon valmistab ette vahearuannet selle kohta on kehtinud erinevad kuupäevad, aga see vist saab toimuma kunagi oktoobris. ja see vaheraporti struktuur on küll teadmata, aga kuna me praegu tegeleme ju nõukogu määrusega, sest see mitmeaastane finantsraamistik on nõukogu määrus, mis saadetakse parlamendile ka kinnitamiseks, siis meie mõjuvõim on siin piiratud, me räägime siin rubriikidest ja allrubriikidest, aga mitte ei lähe kaugemale. nii. eelarvekomisjon, ähm, mis koostab seda vaheraportit, peaks selle, seda põhimõtet ka austama, sest seal peaks sest, sest, sest kui seal minnakse äh, süvitsi nende numbritega, siis me justkui nõustuksime sellega, et, et ka mitmeaastane finantsraamistik peaks nii üksikasjalikuks minema. ehk siis see vaheraport peaks võtma arvesse nõukogu mitmesaastase finantsraamistiku raam, olemust, struktuuri, sest aga võib-olla tuleb siin esile veel mingisuguseid uusi aspekte, seetõttu peame me olema väga tähelepanelikud ning need teist, kes te olete eelarvekomisjonis ja osalete nendel aruteludel võib-olla, siis peaksite ka kontrollima seda, et regikomisjoni huvisid kaitstakse et ka kaasotsustusmenetlusega vastuvõetavatest otsustest seal räägitakse see kontaktgrupp, kus mina ka osalen, kus on kõik eelarvega tegelevad inimesed koos ja kus on ka parlamendi president kohal, siis seal, sealt selgus väga hästi, et kõigepealt peame me hääletama MFF-i arvamust ning siis saame tegeleda alles õigusloomelise raamistikuga. selles mõttes peame kõigepealt ootama, et finantsraamistiku läbirääkimised jõuaksid faasi, kus parlament äh, juba positiivselt reageerib nendele numbritele, me ei saa loomulikult välistada vetot või olukorda, kus parlament ei ole nõukogu poolt pakutavate numbritega rahul. loodetavasti nii negatiivselt kõik ei lähe ning annan teile teada veel ühest asjast, nimelt me, me ei tea, kas meil on piisavalt hääli, et blokeerida neid edaspidiseid otsuseid. meil on olemas küll kahe tuhande kolme, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve ja, ja selleks on ka välja mõeldud projektid, aga kui meil ei ole seda õiguslikku alust ehk finantsraamistikku, siis me ei saa neid projekte ka rahastada, seetõttu peame me uurima ka õigustalituselt siin parlamendis, et järsku saab kuidagi kõrvale hiilida sellest, et meil ei ole õiguslikku alust meie poliitikate rahastamiseks ehk, ehk siis, et võib-olla on võimalik, et ilma mitmesaastase finantsraamistiku kokkuleppeta saab ikkagi kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvest projekte rahastada. sellisel juhul ju eela-, probleemi ei ole, aga arvatavasti nii ei lähe, sest meil ei ole õiguslikku alust. ootame endiselt volinikku, kes loodetavasti on teel, teeme pausi, meil on viis minutit aega võite minna, kuhu süda igatseb kolleegid, alustagem meie kohtumist volinik Haaniga. meil on selle jaoks poolteist tundi. saab esitada küsimusi, teha kommentaare. aga kui te kommenteerite ja esitate küsimusi, siis palun tehke võimalikult lühidalt ma ei tea, millest volinik meile soovib rääkida, loodetavasti on see huvitav ja oluline ning seotud ka meie praeguse tööga tulevase ühtekuuluvuspoliitika alal. palun, härra volinik. Te ka tulite puhkuselt ja nüüd olete jõust pulbitsemas, et oma komisjoni nägemust ka ühtekuuluvuspoliitika alal läbi suruda, palun. aitäh, Tanuta tere tulemast kõigile ka minu poolt. tahaksin tõepoolest kasutada võimalust ja paluda, et ja järgida tema palvet mitte olla liiga paljusõnaline. seetõttu rääkisin mõne sõnaga Euroopa ühendamise rahastust. sel teemal on juba palju räägitud ja veel rohkem kirjutatud kuid ma olen valmis selle osa puudutavatele küsimustele ka vastama. me räägime kümnest miljardist ühtekuuluvusfondi rahast äh, ja ülemmääradest. on oluline viidata sellele, et tuleb teha selget vahet otsustuse ja rakenduse elluviimise vahel komisjoni ülesanne seisneb eeskätt otsustuses, kuid konkreetne elluviimine peab toimuma kohtadel omavalitsuste ja kohalike asutuste poolt. see on sageli väga suur väljakutse, kuna tagasihoidlikud inimvõimalused, inimkapital seab meie teele ette nii mõnegi takistuse. selge on see, et äh, koolsüsteem tekitab teise olukorra kui first come ja öö, äh, first take me peame tegelikult selle probleemi ületama, me kõik teame, et piiriüleses koostöös on äh, defitsiite, piiriülesed ühendused transpordi äh, vallas ei ole piisavad, need on need kitsaskohad, mida me peame ületama. on muidugi võimalik äh, sõlmida väga ulatuslikke kompromisse, mille praktikasse elluviidavust tuleb loomulikult ka kaaluda. minu jaoks on otsustava tähtsusega see, eh, kuidas tõepoolest vastata teiepoolsetele seisukohtadele. Eh, ma tahaksin tänada teie komisjoni esimeest, proua Hübnerit, raportööri ja vararaportööre selles mõttes oleme jõudnud äh, Euroopa ühendamise rahastu äh, teemade arutamisega väga kaugele ja ma olen kindel, et me suudame jõuda selles osas ka üksmeelele, kuivõrd oleme tegelenud põhjalikult sisuliste küsimuste arutamisega. ilmselt Äh, pole teile ka äh, üllatav see, et mina isiklikult ega ka minu meeskond ei jaga sajaprotsendiliselt teie komisjoni kõiki seisukohti, see oleks muidugi ka üllatav, ent teisalt ma leian, et erinevate arvamuste olemasolu, äh, nende arutamine ja läbiarutamine äh, Äh, loob äh, täiendavad eeldused regionaalpoliitika arenguks. ma tänan toetuses Kotov kontakti eest ja mitmetasandilise äh, valitsemistava suhtes leian, et see on oluline, eeskätt kui me räägime läbirääkimistest nõukoguga. toetan sõnaselgelt e, eks ante e, tingimuslikkuse vajalikkust. ma leian, et üldise strateegilise raamistiku loomisega suutis komisjon esitada kompromissettepaneku, mis on e, praktikas äh, teostatav ühelt poolt lähtudes nõukogu ja teiselt parlamendi täiesti legitiimsetest ootustest ja eeldustest. on valdkondi, mis äh, nõuavad paindlikkust ja ma loodan, et me suudame ka siinkohal jõuda kõiki osapooli rahuldavale lahenduseni. on momente, kus mina näen asju teisiti. Need on need punktid, mis tulebki selgeks rääkida. ma rõhutan veel kord et eh, pole, et pole sugugi nii, nagu mina oleksin täiesti teisel seisukohal, kuid on momente, kus ma näen asju teisiti. esiteks teema on temaatiline kontsentratsioon. selles osas on ettepanekud lahknevad. Need ettepanekud on viinud selleni, et parlamendi seisukoht jätab mulje, et selles osas, äh, temaatilise äh, kontsentratsiooni osas valitseb teatud ähmasus. ma leian, et ma juba eelnevate diskussioonide käigus öö, äh, olen üles näidanud sisulist paindlikkust. see, mis puudutab näit-, mis puudutab näiteks eh, IKT kaasamist või eh, energiatõhusus transpordi vallas need on meetmed, mis on diskussiooni käigus osutunud vajalikeks. kui me räägime prioriteetidest, siis tegelikult äh, on oluline äh, viia meie poliitika eesmärgid sihikindlalt elanikeni, äh, pidades silmas Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiat ja selles püstitatud ülesandeid me peame igal juhul äh, tegema suhteliselt äh, valulise valiku suurest teemade paletist. see on meile oluline. ma arvan, et kõige kõige olulisem on äh, kõige parema tulemuse saavutat-, saavutame siis, kui me lähtume oma valimisringkonna vajadustest eh, ja püüame leida kõiki ühendavaid ülesandeid, kõigile mõistetavad ülesandeid, et need oleks võimalik lahendada. ma arvan, et see oleks väga positiivne lähenemine see annab võimaluse erinevate fondide vahendite kasutamist e, juba ennetavalt kavandada. see tähendab, et et see, me tagame nende projektide rahastamise, kuid me peame arvestama äh, et erinevate fondide vahendite kaasamine äh, tähendab küll äh, esmapilgul vahendite suurenemist, kuid teisalt võib sellega kaasneda vigade tekkimine, äh, sellega võib suureneda juhtimisülesannete kogus ja võimalike vigade hulk. see tähendab, et tuleb äh, tõhustada kontrolli ja jälgida, et neid vahendeid kasutatakse õiguspäraselt. teisalt tuleb äh, jälgida, et me äh, neid olukordi enda jaoks ise keerulisemaks ei looks seega peab ka muidugi komisjon äh, asju äh, selgelt läbi mõtlema ja kui oleks vaja meiepoolseid seisukohti ja meiepoolseid järeldusi, siis me oleme valmis neid teile meeleldi esitama. nüüd, kui me räägime finantsjuhtimisest, siis teil on, nagu ma tean, seoses sellega olnud väga palju küsimusi komisjoni ettepanek komisjoni ettepanek äh, lähtub senisest äh, parlamendis äh, toimunud arutelust. me rõhutame kontrolli vajadust. ma leian, et finantseerimisperioodi algul tuleb vastu võtta tegevusplaan selleks, et vähendada äh, viimastel aastatel tehtud vigade arvu. teisalt ei ole me selles osas veel finišisirgele jõudnud ja me peame äh, jälgima, et me omaenda kehtestatud reegleid ka täidaksime teine moment, mis on minu jaoks samuti oluline ja ma arvan, et äh, selles osas oli meil ka nagu tõeline sõnasõda juba nõukogus, see puudutab finantsinstrumente. jah, me oleme üksmeelsed selles et äh, me peame vaatama instrumentide mahtu ja kasutusotstarvet, kuid meie eesmärk saab seisneda selles, et me kiiremas korras suudaksime viia rahalised vahendid nendeni, kes neid vajavad. me teame viimastel aastatel, tore, me eraldasime rahalised vahendid, kuid tegelikult eh, nendeni, kes seda tegelikult vajasid, need üldse välja ei jõudnudki seetõttu on tarvis kehtestada ajaline raamistik, kus tõepoolest, et mille vältel tõepoolest need, kes on õigustatud rahalisi vahendeid saama, need ka saaksid. samas on oluline, et need vahendid kulutatakse ära ettenähtud ajavahemiku jooksul. ma ei mõista, kui on ettepanekuid, mida tehakse näiteks nõukogus, et mõningates valdkondades jäetakse kuni üks kolmandik rahalisi vahendeid kasutamata või perioodi lõpul on neist veel üks kolmandik kasutamata kui me soovime, et need rahalised vahendid tõesti jõuaksid eh, nendeni, kes seda vajavad, siis tuleb rakendada meetmeid, et eraldatud rahalised vahendid tõepoolest ka ära kasutataks ja selles mõttes on oluline, et komisjon ja nõukogu sii-, komisjon ja parlament selles osas ajaksid ühte ja sama poliitilist joont. kui me räägime mitmeaastasest eh, finants- raamistikus, siis on selge, et me oleme jõudnud üksmeelele, see on parlamendi regionaalarengu komisjoni ja komisjoni ühine seisukoht, et saavutatud äh, kokkuleppest väiksemaid summasid äh, ei taha keegi näha, me ei tohi eh, siin sellekohaseid vahendeid ühte, ühtekuuluvuspoliitika eelarveridadel vähendada, sest vastasel korral ei suuda me tagada majanduskasvu ja töökohtade loomist. me peame peame arvestama sellega, et äh, avalike eelarvete mm, rahastamisvõimaluste juures moodustavad komis-, Euroopa Liidu eraldatud vahendid äh, äh, väga suure osa, kuues liikmesriigis enam kui kuuskümmend protsenti sellepärast on oluline, et läbirääkimiste käigus me viitaksime just ka sellele asjaolule ka siis, kui me räägime Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiast, peame pidama silmas eesmärke, mida on vaja saavutada ja selleks on eraldatud rahalised vahendid selleks, et rahaliste vahendite rakendamisega kahesaja seitsmekümne ühes piirkonnas need eesmärgid tõepoolest saavutada. regionaalpoliitika eesmärgid, muuhulga, muuhulga siis äh, majanduskriisi tagajärgede leevendamine ja regionaalarengu tagamine on mõlemad väga olulised hoovad kui tõepoolest peaks eelarve läbirääkimiste käigus juhtuma nii, et ühtekuuluvusvahendeid vähendatakse, nagu võib näha ka Küprose kui eesistujariigi ettepanekutest, siis tuleb tingimata jälgida, et regionaalpoliitikat äh, käigus äh, kasutatakse need vahendid ära tasakaalustatult, kahjustamata üht või teist valdkonda. tahaksin veel kord äh, teie töö eest viimastel kuudel. sajad muudatusettepanekud, täiendused ja nii edasi näitavad, kui on, kui suur on teie valmisolek äh, teha tööd mm, ja selles mõttes ma olen tõeliselt vaimustunud äh, raportööridest, kes seda tööd teevad. see pole sugugi lihtne töö, tahaksin teid selle eest tänada. kuid nagu ma juba ütlesin, on tõesti momente, mis vajavad meie vahel veel selgeks rääkimist. alustame kolmepoolseid läbirääkimisi ja minu arvates on see väga äh, Äh, hea, et oleme jõudnud nii kaugele, ehkki läbirääkimiste lõpuni ja ära käia veel pikk tee. ma leian, et sisuliselt siiski liigume me edasi õiges suunas. Have... suur tänu, volinik, keegi ei taha, siiski soovitakse sõna, jah? Ah, kas asepresidendid soovivad sõna või alustame koordinaatoritest või võime teha teinekord erandi ja võime lubada asepresidenditel ka rääkida. härra volinik, aitäh, et te tulite, mul on väga hea meel, et teie meie ees esinesite. räägiksin neljast punktist. esiteks, praegu majanduskriisi tingimustes on väga oluline, seda te rõhutasite ka teie, et raha peab jõudma väga kiiresti väikese keskmise suurusega ettevõtjateni. see on oluline ka kreeklaste jaoks. raha, mis meil on, meie käsutuses on, VKE-deni reaalselt ei jõua, sest et menetlusviisid on endiselt vanad, aegunud pangad kontrollivad, kas äh, projektid on kestlikud ja nii edasi, kuid siiani lükatakse äh, üle kaheksakümne protsendi projektidest tagasi ja tegelikult on väga paljud pankrotis juba siis, kui see raha paari aasta pärast kohale jõuab. see on väga keeruline, ma arvan, et meie kui Euroopa Liit peaksime siin sellekohaseid menetlusviise muutma, selleks et kriisiaegade nendest vahenditest oleks äh, kasu nendest eraldavatest vahenditest ja nüüd on nii, et äh, VKE-d ei saagi näiteks toorainet osta, et toota. kui me räägime Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiast, siis ma tahaksin teada, äh, missuguseid andmeid kasutatakse piirkondade Äh, jaotuse tekkimisel, et nagu alaarenenud, ülearenenud, vähearenenud ja edasi. kust äh, perioodist, ajaperioodist on need andmed pärit? miks seal kasutatakse vanu andmeid? miks ei kasutata äh, andmeid aastal näiteks aastast kaks tuhat kümme? ja tänu sellele tekib piirkondade järjestus, mis ei vasta tegelikult tõele kuna varasemalt oli juba mingi regioonide jaotus, seal kehtisid mingid ühed printsiibid, mingid ühed hinnangud, nüüdseks on aga olukord täiesti muutunud. mina olen ka regionaaltasandilt valitu. kui me räägime programmi perioodidest, siis eh, tuleb siiski arvestada, et et äh, regioonil avaneks võimalus contract partnership'e alla kirjutada. mitte nii, et neid lepinguid sõlmitakse riigi tasandil. regionaalnõukogul peab olema kaasarääkimis- ja nõusoleku andmise õigus keskriik otsustab regiooni üle regiooni eest, andmata regioonile kaasarääkimise õigust. ja neljandaks, kui me räägime kärbetest, äh, kriisiaegadel tuleks tegelikult finantseerimist suurendada, seda nõuab Euroopa Parlament. Äh, selle vastu on raske midagi öelda ja kui me neid vahendeid, finantsvahendeid ei suurenda, siis me ei suuda toime tulla äh, Äh, kõikide nende sotsiaalsete probleemidega, millega me seisame silmitsi. meil peab olema öö, äh, rohkem omavahendeid, me ei tohiks sugugi keskenduda eelarve koostamisel kärbetele. kui meil on äh, Äh, vähem vahendeid, sii-, äh, muuhulgas ka vähem eravahendeid, siis ei ole ometi võimalik, et äh, avalikke vahendeid, riiklikke rahalisi vahendeid pidevalt kärbitakse, see lööb me-, loob meie jaoks erakordselt keerulise olukorra, aitäh! jah äh,, Lambert van Nistelrooy äh,, Lambert van Istelrooy, ma loodan, et teie oma lühikese kõnega kindlasti seate ees, eeskuju siin, suur tänu! loomulikult on väga hea tunda seda atmosfääri pärast meie hääletust. ehk ma võiksin lühidalt teile rääkida, mis juhtus täna hommikul. täna hommikul meil oli siin hääletus kalanduspoliitika osas ning ma võin teile öelda, et enamuses asjades oli kakskümmend poolt, üheksateist vastu või vastupidi täpselt, nagu kalad ujusime igas eri suunas. mis meie tegime? ettevalmistustöös. me alustasime pikaajalisest koostööst Euroopa Komisjoniga, koordinaatoritega, raportööridega ja määrasime kindlaks, mis suunas me soovime minna. ja siis Konstants ja mina ja teised raportöörid saime nõnda esitada kümme kõige tähtsamat asja, mis meie jaoks olid ja rääkisime need läbi sellepärast ei ole imelik, et äh, volinik ütles et, et sada protsenti ei ole kõik ühel meelel, aga siiski minnakse õiges suunas, heas suunas. ja mul on samasugune tunne. ja nüüd võttes neid asju, äh, mida teie nimetasite, see temaatiline kontsentratsioon ja kõik nii asjad, me tahame, et see integreeritud lähenemisviis jääks alles. me tahame, et, et jääksid alles kohustused et üleminekud siiski toimuksid, aga teisipidi jällegi paindlikkus eh, praktilistel põhjustel on oluline samuti. me ei lähe, me ei eemaldu eh, temaatilise kontsentratsiooni põhimõttest üldsegi kõrvale, see jääb kõik alles ja kui ma nüüd kuulan, mis näiteks riigid räägivad nõukogus jah, ma olen nõus, me jõuame kokkuleppele nendes asjades, aga samas me ei saa ohtu seada seda üleüldist lähenemisviisi, mille te esitasite. nii et me töötame ühes suunas. teiseks, see, see uus öö, uuendusmeelne instrument mul on hea meel, et finantsmääruses on see hea tugeva positsiooni saavutanud ja et me läheme edasi koos Euroopa Komisjoniga selles suunas. loomulikult ei tähenda see seda, et raha hakkab nendes niisugustes järjest uuenevates fondides keerlema, ei. aga meil on tarvis sellist kiiremat liikumist ja selget vaadet sellele, mida me soovime saavutada. ja meil on tarvis neid uusi instrumente. kuulake, eelkõnelejad, mis meil praegu on? pangad ei tee miskitki Kreekas olgem ausad, ainus raha on see Euroopa äh, raha ja regionaalarengu raha, mis praegu ähm, saabub äh, Kreekasse, nii Euroopa Komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga raha. see on oluline kriisiolukorras ja viimane märkus. mis juhtub riikides? parlament tegi sellest partnerlusest niisuguse suue asja leping nende detsentraliseeritud organite vahel, nagu te ütlesite, see on väga oluline, et lähikuudel, lähi poole aasta jooksul kõik riigid esitaksid oma programmid, oma lähenemisviisid ja siis me saaksime võib-olla seda kõike koondada rohkem ja see programmeerimise osa ka ja teha seda võimalikult kiiresti aga nüüd tõesti riigid peavad tööga alustama ning ma näen paljudes Euroopa kohtades see toimub, et me lihtsalt ei aruta selle üle, kas jätkub raha. jah, muidugi raha on ju nii ühtekuuluvuspoliitika jaoks, saab olema, võime rääkida ka nendest uutest kategooriatest, aga raha on ju olemas ja vaadakem siis ja ütelgem siis kodanikele, nendele, kes esindavad rahvast äh, liikmesriikide parlamentides, regionaalsetes parlamentides, ütelgem neile seda, et tegemist on kõige tähtsama investeeringuga äh, nii kasvu kui ka töökohtade jaoks. mul on väga hea meel selle üle, mida volinik ütles ja hakakem siis äh, läbirääkimisi pidada, pidama, hakkame, läheme, hakkame peale. Äh, suur tänu suur tänu, volinik. mul oli suur hea meel kuulda seda, kuivõrd äh, äh laialdase kokkuleppe, konsensuse me oleme saavutanud isegi pärast neid hääletusi. loomulikult mõnedes valdkondades meil on erimeelsusi, meil on raskusi, aga põhilises osas on meie ideed, meie eesmärgid ikka ühed ja needsamad ja sellepärast peaks meil olema küll võimalik jõuda ka kokkulepetele ning oma erimeelsused üles, ületada. see puudutab ka läbirääkimisi nõukoguga, mis võivad küll olla natukene keerukamad ning ma tean, et paljudes valdkondades ei olda ka isekeskis nõukogus veel kokkuleppele jõutud, see puudutab siis ühtekuluvuspoliitika mandaati. aga võtaksin veel mõned as-, teemad rääkida. kõigepealt te nimetasite Euroopa ühendamise rahastut ja ütlesite, et kompromissi eh, on võimalik saavutada siin väga laialdast, see on väga tore aga meie ütlesime väga selgesti välja, et meie hakkame kompromisse otsima ja kordan veel kord selle ka selgesti üle, et me räägime sellest kümnest miljardist ja sinna juurde kuulub siis üldmäärus, mil, mis meile suuniseid selles osas andma hakkab. ja kui me räägime hääletuses, siis nii mina kui ka teised kolleegid siin on teadlikud sellest, mida meil on tarvis silmas pidada äh, ja teame ka seda, et nõukogus võib selles osas raskusi tulla selleks, et seda kümmet või viisteist miljardit alles hoida, sellepärast et teine variant on see, et me Euroopa ühendamise rahastut üldse ei saa, aga meil on seda tarvis igal juhul ja me ei ole valmis samal ajal alla neelama mõningaid neid ideid, mis, millega ka on välja tuldud ja millega me kindlasti nõus olla ei saa, aga samal ajal kompromiss peaks olema võimalik hääletada. toimus hääletamine täna eelarvekomisjonis eelarve määruse osas ning äh, täiskogul tuleb oktoobris hääletus selles osas minu arvates. nii et on veel mõned asjad mida meil õnnestub ehk ära korraldada selles osas, mis meil äh, korda ei läinud varem see on hea asi ja see uus finantsinstrument saab olema samuti väga kasulik selleks, et töötada välja seda, mismoodi mm, kulutused ühtekuluvuspoliitikale saavad olema, eriti rääkides läbirääkimistest, paistab, et meie kohal ripub Damoklese mõõk võib-olla seda on võimalik volinikul ka ütelda läbirääkimistega seoses, mis siis toimub. meie ees seisavad väga keerulised ühtekuuluvusalased äh, läbirääk-, eelarve läbirääkimised ja on päris ilmselge, et nõukogu ei anna piisavalt palju raha välja maksete jaoks meil on peaaegu samasugune olukord praegu ka eelarve läbirääkimistel kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks, nii nagu ka eelmise aasta puhul see oli ja tegelikult on juhtunud seda ka, et projektid on jäänud peatuma, sellepärast et raha polnud selle, nende jätkamise eest maksmiseks. Äh, nii et tegemist, me kõnnime siin kogu aeg niisugusel äh, nööri peal, kogu aeg see oht valitseb meid, et äh, projekte ei kuulut-, kiideta heaks või et see regioon ei suuda, regioon ei suuda seda ellu viia või nii edasi, aga ma tahaksin teada, kas sellepärast, et kas ka sellepärast on projekte peatatud, et raha pole olnud? mulțumesc, uh, aș vrea să-l felicit pe domnul comisar pentru... suur tänu! tahaksin tänada härra volinikku tema ettekande eest, ma ei soovi siin üle korrata seda, mida juba öeldud on. jätkaksin lihtsalt äh, sellest, mida Konstanza Kreel juba regioonide ja heaks kiidetud projektide kuid, äh, kohta ütles, äh, need projektid mida on heaks kiidetud, aga mida ei ole ellu rakendatud. võtame näiteks Erasmuse kohalike omavalitsuste jaoks. kahju on sellest, et me toetame küll kohalikku ja regionaalset tasandit, kuid me ei suuda ellu rakendada neid otsuseid, mis meil on vastu võetud, kahju on, et me ei ole suutnud seda programmi korrektselt ellu rakendada, kuigi regioonid on tulnud välja oma ettepanekutega ja projektide, projekte ka välja töötanud. vahest, härra volinik, selgitate meile, kuidas te selle väga kasuliku projektiga ka kavatsete edasi töötada? härra Alfonsi, suur tänu! ma tean, et härra volinik räägib meile ka finantsraamistikust hiljem ja neid vastuseid on meil ka vaja kuulda, sest need kuulujutud, mis meieni on jõudnud, on üsna õudust tekitavad. Ehm, räägitakse, et terve Euroopa Liidu aki on ohus. ma arvan, et komisjon ja parlament peaks moodustama ühise rinde siin. me peame ära ootama, kuhu tõmmatakse see poliitiline piir mis, äh, millest alates kõik küsimärgi alla pannakse. parlamendil on siin ka oma öö, äh, kohustused. suur tänu, härra Vlasek! härra volinik, minagi olen väga rahul sellega, et meil on olnud võimalus teiega siin ühtekuuluvuspoliitikast kõnelda. tahaksin korrata seda, mida juba Karol ütles. on suur oht ja siin viitan ma ka äh, eilsele arutelule volinik Kallasega. kust äh, selgus, et äh, meie vaateid ei soovita eriti arvesse võtta. seetõttu rõhutaksin ma meie prioriteete. nimelt, meil on vaja tugevdada kohalike ja regionaalsete omavalitsuste äh, rolli partnerluslepingute sõlmimisel kas teie ei arva, et valitsused peaks sõlmima sellised riigisisesed äh, lepped partnerluslepingute sõlmimiseks. teine küsimus puudutab territoriaalset mõõdet ITI instrumendi sees. kas me mitte ei liigu nüüd täiesti tundmatusse, tundmatutesse vetesse? minu arvates territoriaalset mõõdet piisavalt ei töötata, toetata, seetõttu sõltub koostöö edukus suuresti liikmesriikidest endast. kas te ei arva, et oleks sobilik anda liikmesriikidele komisjoni poolt mingisugused soovitused selleks? suur tänu! Omarži. suur tänu, härra esime-, proua esimees, härra volinik minu arvates väga pessimistlik ka ei peaks olema regionaalse poliitika suhtes. võib jääda mulje, et ühtekuuluvus ja tõukefondid on muutunud selliseks suureks ühe, üheks hunnikuks, kust võib siis sorides leida võib-olla mingisuguseid summasid erinevate eesmärkide jaoks. väga oluline on, et kaitstaks regionaalpoliitika aluspõhimõtteid. kui me räägime sellest uuest kümnest miljardist näiteks ühel teisel koosolekul tõstatati ka küsimus selle kohta, et kas mitte tõukefonde ja raha ei peaks kasutama kasvustrateegia jaoks. see on jälle üks hea näide. sellest, kuidas regio-, regioonidelt võetakse ära miljardid selleks, et mingisugust muud poliitikat rahastada, minu arvates on väga oluline tagada, et kui äh, raha on juba eraldatud regionaalsele sektorile, siis selleks seda ka kasutataks. me ei tohi ohustada seda sektorit selle, seeläbi, et raha kantakse üle, üles, üle mingisse teisse valdkonda. nüüd järgmine küsimus, võib-olla ma olen valesti aru saanud, aga mulle on jäänud mulje, et ühine põllumajanduspoliitika on pühamast püham ma ei tea, kas väheneb üldse selle rahastamine, aga ma olen üldiselt aru saanud, et regionaalpoliitikas soovitakse teha eelarvekärpeid. see valik on juba tehtud. meie jaoks, aga vähemalt minu jaoks isiklikult, on selline lähenemine vastuvõetamatu. härra volinik, kas soovite vastata uh,? If, if I don't uh, touch some of the kui ma mõningatele küsimustele ei vasta, siis see lihtsalt tähendab, et ma olen teiega täiesti nõus. võtan küsimused järjekorras. finantsjuhtimine. ma olen tänulik teile teie otsuste eest, mille, mis te olete selle mandaadi jooksul vastu võtnud, nagu näiteks öö, äh, öö, äh, töökapital aga tulevikus peate te tagama ka selle, et see mitte ainult, et raha eraldatakse, vaid see raha jõuab ka lõppkasusaajateni. selle perioodi jaoks on, on juba natukene hilja uusi otsuseid vastu võtta, ma mõistan teid, me ei saa üle rääki-, üle rääkida veel neid sadu lepinguid, mis juba olemas on, aga järgmise perioodi jaoks peame me tagama, et et raha ei läheks lihtsalt kuskile panka seisma, vaid et seda kasutaks näiteks VKE-d. mis puudutab numbreid, siis me kasutame alati kõige viimaseid andmeid. tavaliselt Eurostat avalikustab nad veebruaris-märtsis. kui me räägime regionaalsetest regionaalsest statistikast, siis see on kahe aasta vanune, liikmesriikide statistika on aastavanune. ja kui me regionaalpoliitika jaoks midagi tõukefondidest välja arvutame, siis kasutame viimase kolme kättesaadava aasta statistikat keskmist mis puudutab statistika kujunemist ja selle mõju regioonidele, siis juba eelmise aasta statistika kasutamine, sellel oleks väga väike mõju liikmesriikidele. minu arvates Kreeka olukord näiteks ei muutuks eriti, kui kasutada kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal kaheteistkümnenda aasta statistikat kuigi jah, üldsumma võib-olla on väiksem. mis puudutab äh, regioonide kaasamist juhtimisse, siis komisjon kõigepealt peab austama liikmesriikide põhiseaduslikku süsteemi, me ei saa sekkuda liikmesriikide õigusstruktuuri. aga nüüd on määrustesse ju kirja pandud öö, äh, artikkel mitmetasandilisest valitsemisest ja ma tahaksin veel kord teile kinnitada, et me kindlasti hoolitseme selle eest, et liikmesriigid ka seda artiklit austaks. me peame uurima, kuidas regioonid, aga ka kohalikul tasandil näiteks vabaühendused on kaasatud tegevuskavade ja partnerluslepingute koostamisse see, mis te ütlesite finantsvahenditest kohta ja omavahendite kohta, siis sellega olen täiesti nõus. Lamberti sõnavõtt. semantiline kontsentratsioon ja integreeritud lähenemine ei ole minu arvates vastuolus. komisjoni jaoks on see selline kolmekäiguline menüü, sest see on tervislikum. me ei soovi kuuekäigulist menüüd. minu arvates on liikmesriikide regioonidel vabadus ja paindlikkus olemas valida. võib-olla on see keeruline ja poliitilises elus on sageli keeruline otsuseid vastu võtta. seega võib-olla võiks tõesti luua kuus erinevat sihtala, sest need kataks kõik erinevad huvid regioonides. aga kokkuvõttes see ju lahjendaks kogu seda semantilise kontsentratsiooni põhimõtet igatahes liikmesriikide regioonil peab olema valikuvabadus. meie arvates on see vältimatu. mina regionaalpoliitika volinikuna Euroopa Komisjoni liikmena soovin leida siin lahendused, sest Euroopa ühendamisrahastu näiteks on selline idee, mida toetab suur enamus parlamendist, nõukogust, inimestest ka väljaspool Euroopa institutsioone, seega me peame leidma lahenduse, mis vastab võimalikult paljude inimeste huvidele. ja see on kindlasti võimalik. maksed. jah, me oleme jätkanud nende miljardite makseid eelmisest aastast järgmisesse. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta maksed algasid alles aprillis, seega esimese kvartali jooksul tegime me eelmise aasta makseid. mis puudutab eelarvet, siis on väga suur võimalus, et me suurendame seda rahasummat, mis tuleb üle kanda järgmisesse aastasse. ja kui ei tehta lisaeelarvet selleks aastaks, siis on suur võimalus, et me kanname üle mingisuguse ühekohalise, kõrge ühekohalise või madala kahekohalise summa järgmiseks aastaks võib juhtuda, et mõningad projektid on teatud määral ohus, sest keegi peab ju eelarvesse ka raha kõigepealt üle kandma. ja mida kauem hüvitused aega võtavad, seda kauem peab teenindama laenusid ning see võib tekitada teatud kohtades probleeme. seetõttu ma palun liikmesriikidelt et nad peaksid eelmiste aastate kokkulepetest kinni, sest see on ju nende raha. Erasmus kohalikele. me oleme läbi viinud oma analüüsi, see ei ole küll väga lihtne, aga päriselus rakendusfaasis on probleeme, nüüd me oleme ka regioonide komiteega kokku leppinud sellises aste-astmelt lähenemises ning loodetavasti järgmisel aastal saame juba alustada kohalikele poliitikutele ja riigiteenistujatele teadmiste ja kogemuste vahetamise programme. partnerluslepingud ja territoriaalne mõõde. ITI puhul tõesti liikmesriigid peavad otsustama, eriti mis puudutab linnastruktuure. Ehm, nad peavad siis otsustama seda, kuidas integreeritud moel seda raha kulutada. suur tänu! aitäh, sulgeksin kolleegid. kõnelejate nimekirja mul on kaheksateist inimest seal. ma sulgeksin kõnelejate nimekirja ja palun piirduge kolme minutiga oma sõnavõttudes, siis on volinikul aega ka vastusteks härra Teixeira. aitäh, härra volinik. Te esitasite territoriaalse ühtekuuluvuse määruse, kuid komisjon pole tegelikult väga selgelt öelnud, mil määral saavad selles öö, äh, piiriüleses koostöös osaleda kõige äärepoolsemad piirkonnad vastupidiselt teie poolt öeldule eh, Strasbourgis, kus toimus ühisistung kõige äärepoolsemate piirkondade esindajatega, siis kas, kui me räägime saja viiekümne kilomeetri kriteeriumist, eh, siis kas eh, seda tõepoolest arvestatakse ka seda selles uues määruses näiteks niisugused piirkonnad nagu Madeira jäid eh, kahe tuhande neljateistkümnendast, kahe tuhande kahekümnendast rahastamisperioodist üldse välja, ehkki nende eh, niisugustel piirkond nagu Madeira jaoks on territoriaalse ühtekuuluvuse elluviimine elulise tähtsusega eh,. oli niisugune komisjoni teatis, mis puudutas Äh, strateegilist lähenemist kõige äärepoolsematele piirkondadele ja selles dokumendis rõhutas komisjon, et ta on igati valmis kõige äärepoolsemaid piirkondi edendama. komisjon võttis sõna, kuid vastupidi niisugustele kinnitustele eh, jäetakse kõige äärepoolsemad piirkonnad sellest viimasest territoriaalse ühtekuuluvuse määrusest välja. ma soovin, et seda momenti siin selgitataks, kuivõrd neljateistkümnendal augustil ma saingi selle vastuse. Euroopa Komisjon on avatud, piiriülene koostöö on teretulnud kuid komisjon ei näe põhjust oma ettepanekut muuta. mina tahan teada, kuidas on see võimalik, et komisjon äh, esitab teatise, mis tekib pärast äh, seadusandliku määruse projekti, äh, teatab, et ta on väga valmis kõige äärepoolsemaid piirkondi edendama ühtekuuluvuspoliitika raames, kuid seejärel saadab kirjaliku vastuse, et ta tegelikult äh, määruses ette nähtud seisukohti muuta ei kavatse. seega siis ühte asja räägitakse, teisi asju tehakse, kolmandaid kirjutatakse kuidas siiski kommunikatsioonisisene suhtlus, komisjoni sisene suhtlus toimub, kui parem käsi ei tea, mida vasak teeb? komisjoni avaldused avatud suhtumisest, samas teatises väljendatud seisukohad ja kolmandaks määrusesse fikseeritu ma tahaksin teada, et teie, härra volinik, selgitaksite mulle seda, aitäh. suur tänu, Jan Olbricht järgmisena, palun. Uh, uh, suur tänu. esiteks tahaksin avaldada rahulolu selle üle, et komisjon on alustanud läbirääkimisi, kolmepoolseid, sest sellepärast teie arvamus kom-, parlamendi kompromissi kohta on väga hea, te nüüd teavitasite meid sellest, missugune saab olema komisjoni seisukoht selles osas, see on meie jaoks väga kasulik tulevikus ja see näitab meile, missugune on manööverdamisruum mõlema poole jaoks. aga kui detailidesse laskuda, siis esiteks, äh, me soovime teile palju edu selleks aastaks, me eeldame, et te teete kõik, mis on võimalik ja meie te, valvame selle järele, aga mis puudutab prioriteete, piiriüleseid ja nii edasi, see kõik on meile sobiv ja ainukene meie jaoks on meetod, sest meie oleme kõikjal siin erakondade üleselt, fraktsiooni üleselt valmis kompromisse otsima ning äh, see on ka iseloomulik just ühtekuuluvuspoliitikale. meil ei ole mitte midagi selle vastu, missugused on teie eesmärgid, aga mis puudutab metoodikat, siis on täiesti võimatu, et raha võetakse riikide rahastamispakettidest, vähemalt alguses mitte, võib-olla pärastpoole. me teeme oma parima selleks, et leida kompromissi ning kinnitame teile, et me ei, ei ole siin äraootaval seisukohal ning me loodame, et volinikud ja volinike kolleegium on meiega ühel meelel selles asjas. teine element teine element puudutab äh, äh, infrastruktuuri rohkem arenenud piirkondades ja ma tahaksin, et teie volinik äh, annaksite meile kellegi, kes seda probleemi aitab lahendada, sest komisjon algusest peale on ütelnud, et põhiteenuste jaoks, transport, keskkond ja ITK jaoks on väga oluline ja meil on väga raske välja mõelda, mis need põhiteenused on. ja võib-olla siit me saaksime võib-olla sellest uksest sisse minna, sest, sest te võite ju ette, võite ju aru saada, et me vajame siin väga suuri jõupingutusi selleks, et, et me mõistaksime seda, sest parlament ju avaldab siin parlament avaldab siin ju kodanike organisatsioonide seisukohti ja see ei ole see. nüüd see temaatiline kontsentratsioon. me kõik oleme täiesti ühel nõul selles, et kontsentratsioon peab olema väga tugev, siin ei ole mingit kahtlust. see on, sellele kindel meie jah-sõna. aga siis te ütlesite, et parem oleks kolm kui kuus, ka nõus, veel parem oleks kaks kui kuus. aga küsimus on selles, eriti kriisi ajal leiame meie, et paindlikkuses lähe, sisaldub väärtus. paindlikkus ka kontsentratsiooni juures, mida me püüame siin saavutada? las lõppkasutajad ja programmihaldajad, neil peab olema võimalik prioriteedid väga selgelt välja kujundada ja selgitada, miks ja siis nad peaksid kontsentreeruma sellele. ja, ja küsimus ongi sellest, kui palju seal paindlikkust on, kui palju seal manööverdamisruumi on ning meie leiame, et see temaatiline kontsentratsioon, see teema peaks olema enam-vähem äh, sarnane erinevates määrustes, sellepärast meil on praegu nad erinevate fondide kohta äh, kehtivates määrustes erinevalt sõnastatud. nii et nii et lõplikult, lõppkasutajatel on veidikene keeruline mõista seda peaksime leidma siis vähemasti eh, mingi sarnase sõnastuse. minu meelest on see väga oluline. nüüd see, need partnerluslepingud, sellest me rääkisime Strasbourgis ka. väga huvitav on see, et partnerluslepingud äh, selle äh, Euroopa ühendamise rahastu osas, need tuginevad ju eh, nendele Euroopa ühenduse, ühendamise rahastu rahadele. see on nüüd uus asi täiesti, aga meil on siis nüüd partnerluslepingud viie fondiga siis ja teie pakute nüüd välja vastupidiselt meile, et need mm, rakenduskavad oleksid ka seotud partnerluslepingutega ja programmidega, eh, siis kaasneb see, siis tuleb ju siia juurde ka põllumajandus, sest me räägime siin kõikidest öö, eh, kavadest, mis on seotud üheaegselt kõigi viie fondiga, sellepärast et partnerlusleping äh, ei ole ainult struktuurifondide ja, ja ühtekuuluvusfondi jaoks ma tahaksin lihtsalt osutada sellele, ma ei taha kritiseerida siin, aga see on praegu meil päriline keer-, päris keeruline ülesanne. aga siis lõpuks ka provokatiivne küsimus, ma ei taha siin küll rünnata volinikku, aga et me saaksime arutelu, äh, saaksime seda arutada, mis siis juhtub, kui me kokkuleppele ei jõua äh, MFF-i osas, kui meil ei ole õiguslikku alust kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta järel, mis juhtub siis ühtekuuluvuspoliitikaga? ma ei taha seda poliitilist arutelu siin küll kuidagi provotseerida, aga me peame ette nägema seda ja ka eelarveinimesed peaksid katsuma ette kujutada, mis siis juhtub ühtekuuluvuspoliitikaga ühtekuuluvuspoliitikaga, kui meil ei ole kokkulepet saavutatud. ja meil ei ole finantsraamistikku. mis siis saab? kas siis on üks kaheteistkümnele või mis, mis hakkab toimuma? ja meie komisjon peab ka saama sellele vastuse. et me saaksime ette kujutada ka seda, kui asjad lähevad negatiivselt. kui meil ei ole õiguslikku alust, siis on ju negatiivne ühtekuuluvuspoliitika jaoks, aga seda teavet meil on tarvis, mis siis võib juhtuda. Cornelia Ernst ja vielen dank ähm.... aitäh. ma tahaks natuke viriseda, kui me räägime mitmeaastasest finantsraamistikust. me oleme nagu küülikud, kes peavad jõlitama maale silma. silmas pidades praegust olukorda, kui me vajame majanduskasvu, olu-, kui me räägime olukorrast, mis valitseb reas liikmesriikides, siis kavatseb nõukogu endiselt kärpeid e-, ette võtta. härra volinik, mul on teile ainus küsimus, millised on siis nüüd need põhjendused kärbeteks? varasemaid põhjendusi me kõike teame aga kust need äh, täiendavad äh, põhjendused on ilmunud? minu arvates kõik need kärped, mis praegu ette võetakse, on kontraproduktiivsed. kõik räägivad ja, ja meil on vaja majanduskasvu, me peame edasi liikuma. kõik on suurepärane, aga selleks kõigeks on vaja rahalisi vahendeid. aga et kus, kust äh, siis nüüd kavatsetakse veel mm, vahendeid vähendama hakata? minu eelkõneleja ütles, et see pole mingi fiktiivne, see on täiesti realistlik küsimus, ma tahaksin aru saada, milles seisnevad mm, need liikumised nõukogus. teiseks, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku, ma tahaks, äh, lähtume makromajanduslikest tingimustest. nii meil on seisukoht, me oleme selle seisukoha moodustanud, me teame, et nõukogus on need seisukohad hoopis teistsugused. kas te võiksite valgustada olukorda nõukogus? ja kui me räägime Euroopa ühendamise rahastust, siis ma tahaksin teada, et seda raha tõepoolest on ja et väikeseid riike ei jäetaks vaeslapse osta, ots, vaeslapse ossa see on tõesti asi, mis on minu jaoks erakordselt oluline. see on minu jaoks tõeliselt väga tähtis, aitäh. Luis Alves. Obrigado. Gostava de saudar o Sr. Comissário, que este fim de semana andou pela minha região, percorrendo várias ilhas. E... suur tänu, ma tahaksin tänada ka volinikku, kes minu kodupiirkonnas nädalavahetusel erinevatel saartel käis. tore, et te siia tulite nõukogu oma juuni teatises kordas, et meie peamine prioriteet on tark, jätkusuutlik, tugev majanduskasv, kaasav majanduskasv. augusti lõpus ütlevad nad, et nad mõistavad, et mis puudutab kulusid ja finantsraamistikku, siis seal peab tegema kärpeid, et kõik, kõiki peatükke tuleb vähendada meie komisjoni jaoks siin ja parlamendi jaoks üldiselt on oluline meeles pidada, et ühtekuuluvusfonde ei saa küsimärgi alla panna. härra volinik, milline on teie kommentaar ühtekuuluvusfondidega kohta? vaatame Lissaboni strateegiat, kus öeldi, et kahe tuhande kümnendal aastal peame me olema maailma tugevaim majandus. aga kuna erinevad poliitikad olid äh, vildakad, kukkusid läbi, on meil nüüd tõsine kriis. üks suurimaid kriise üldse, mis meil on olnud. kui vaadata majandus- ja rahanduslikku külge, siis võib tõesti täheldada, et meil on suur makromajanduslik tasakaalu puudus. meil on suured välisvõlad mis on eriti koormaks äärepoolsematel aladel Euroopa Liidus. see näitab väga hästi, kuidas Euroopa projekt ei pruugigi olla eriti teostatav, aga tegelikult me ei soovi ju Euroopa projekti õõnestada. Te ütlesite väga toredaid asju ka, millega me kõik nõus oleme, nimelt et Euroopa peab aitama meie regioone, me oleme ju sellega nõus, aga siin peab olema ka tasakaal veel üks asi. kui te aitate regioone, siis te aitate ju tegelikult Euroopat ja see puudutab kõiki regioone, ka äärepoolsemaid. meil on vaja mehhanismi, mis aitaks meil regioone integreerida, eriti ka äärepoolsemaid regioone. härra Matso-, proua Matsooni, suur tänu! proua esinaine, suur tänu volinikule siia tulemast. mis puudutab tulevase töö metodoloogiat, siis kas mitte ei oleks mõttekas järgida seda programmi, mille me võtsime vastu juulis mis puudutab neid temaatilisi plokke. see, selle asemel, et need, me kõiki määruseid ükshaaval võtame. sest tegelikult erinevate määruste jaoks kehtivad ju samad põhimõtted kõik muudatusettepanekud, mis määrustel on tehtud, viitavad ka ju üldisele määrusele. ehk siis metodoloogia suhtes võib-olla tuleks kõik teemad koos võtta, selle asemel, et neid eri, eraldi käsitleda olen sama segaduses nagu kolleegid. Euroopa ühendamise rahastu fondide asjus läbirääkimiste jätkudes see segadus veel süveneb. eile volinik Kallas ütles väga selgelt, et see on tema arvamus, sellega ma kavatsen ka edasi töötada, ma tahaksin teada, milline on volinik Haani arvamus, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitika, ühtekuuluvusfondi ressursside kasutamist nüüd see temaatiline side, nõustun sellega, et me ei tohiks lubada seda, et erinevad üksused eraldi tegutseks, mina olen toetanud seda, et see temaatiline kontsentratsioon kehtiks ka kakskümmend kakskümmend strateegia kohta, aga ma tahaksin küsida, kui valmis te olete seda arutama? me ei soovi, et üksikuid teemasid täiesti poliitilisel suva järgi käsitletaks Need volinikud tulevad kogu aeg oma uute ettepanekutega. poliitiliselt on väga oluline valida need teemad kakskümmend kakskümmend strateegia jaoks. samuti rääkisite te vajadusest uuendada mehhanismi vigade vältimise seireks. ma nõustun teiega. aga ma tahaksin teada, millisel määral need kontrollimehhanismid võiks mõjutada meie kompleksset menetluskorda. sest võib ju tähend-, see tähendada seda, et lõppkasusaajatel on keerulisem raha kätte saada, see on liiga keerukas administratiivselt ning see võib mõjutada ka programmide lõpptulemust. ja lõpetuseks regioonide kaasamine, teil on täiesti õigus selles, et me ei saa minna kaugemale liikmesriikide haldusstruktuurist. niisiis, me peame pidama arutelusid äh, liikmesriikide vastavate haldusametitega aga need plaanid on ju seotud ka regioonidega ning see tähendab, et me peame täpselt teadma, millega meil erinevates regioonides tegu on. halduslikult ei pruugi olla päris selge, milline see haldusüksus seal on, kellega me peame koos töötama. ilmselgelt on vaja regioone kaasata programmeerimisse. meil on vaja nendega rohkem rääkida, sest paljudes riikides, kaasa arvatud Itaalias, on olnud palju probleeme. just eesmärkide saavutamisega ning osaliselt on see seotud sellega, et regioone ei ole piisavalt kaasatud strateegilisse programmeerimisse seetõttu on oluline kaasata regioone planeerimisfaasis ja on kriitilise tähtsusega, et neile määratud fondid oleks seotud ka programmide eesmärkidega. ja et nende kasutamisel oleks ka teatud piirid. Itaalias võib sageli näha, et suur osa rahast, mida Lõuna-Itaalias ära ei kasutata, suunatakse keskvalitsuse poolt ümber omaenda programmidesse. seda ei kasutata Lõuna-Itaalia regionaalpoliitika, vaid terve Itaalia jaoks. seetõttu on väga oluline mitte kaotada ressursse, aga oluline on ka tagada, et vahendid, mis on eraldatud teatud piirkonna jaoks, et neid ei hakataks ümber töötlema. härra volinik, meil on veel neli inimest, kes soovivad küsimusi küsida. kas te võtate kõik küsimused koos või soovite praegu vastata? võtame kõik küsimused siis. Viktor Postnaru. Thank you, thank you. suur tänu, härra volinik, et tulite meie ette ja tänan ka selle eest, et te olete nii valmis ja nii paindlikud. see ei ole sagedasti olnud nii teiste esinejatega, kes meie ees on käinud. esiteks, läinud nädalal Strasburgis esitas president Barroso väga positiivse kõne ja rääkis föderatiivsest mudelist. tõsi see on, aga selline mudel saab toimida ainult solidaarsusega ja võtmesõnaks on siin ühtekuuluvuspoliitika, sest nii see muutub ka kätte, käegakatsutavaks Euroopa kodanikele see tähendab seda, et ka Euroopa Liidu jaoks on tarvis head eelarvet ja ühte ja kuuluvuse poliitika jaoks eriti, kui eelarve on vilets, siis see saab õõnestada ainult meie eesmärke ja varsti unustatakse ka president Barroso kõne. sellepärast ma kordan uuesti üle, kuivõrd oluline on see, et parlament ja komisjon istuksid üheskoos maha ja töötaksid ühiselt ja peaksid läbirääkimisi nõukoguga. põhiline on see, mul sellepärast on mul hea meel, et teie olete valmis ja et selleks ja et teie lähenemisviis tulevastele läbirääkimistele on positiivne. nüüd üks asi. institutsionaalse ja haldusvõimekuse parandamine liikmesriikides. täna on selge see, et kui need asjad ei ole korras, siis ka kõige briljantsem mudel võib hukka minna ja paljud Euroopa kodanikud tunnevad siis äh, just tundeid, mis ei ole sugugi Euroopa-meelsed, vaid vastupidised. ma saan aru, et see on liikmesriikide ülesanne, aga kas me saaksime võib-olla äh, aidata kaasa positiivsetele arengutele uue mitmeaastase finantsraamistiku raames. ma olen kindel, et me saaksime seda teha. ma olen väga rahul sellega, mida te ütlesite Euroopa ühendamise rahastu kohta. ja kui on olemas eh, regikomisjoni valmisolek ja teie isiklikult annate sellele toetuse, siis me saaksime tõesti välja töötada kompromissi, mis klapitaks kokku e, ka teie vastavate peadirektoraatide lähenemisviisid. praegu ei ole see eriti selge, eriti just e, Gemovi puhul. ja ma olen kindel, et meie kõik oleme nõus teiega üheskoos töötama selle nimel, et sellist e, ühtsust saavutada. ja lõpuks tahaksin tänada komisjoni ja teid isiklikult selle eest, kuidas teie peadirektoraat töötas koos meiega Äh, meie raportite ettevalmistamise käigus ja võimalike kompromisside väljatöötamisel ja eriti veel juulikuise toetuse eest, poliitilise toetuse eest. see on kindlasti äh, hea ka tuleviku jaoks. ma olen kindel, et me jätkame sellise lojaalse partneriga ka edaspidi. aitäh! Ivar Skodmanis. suur tänu! mina tahaksin rääkida kahest riskist, härra volinik kõigepealt seda, kuidas kaitsta raha nendes fondides, sest kui seda pole, siis ei ole võimalik mingeid määrusi hästi äh, kujundada ega head poliitikat ajada. võib-olla te teate, et sel mitteametlikul Küprose kohtumisel äh, ei läinud asjad hästi ja see eesistuja esitatud dokument näitas esimest korda, et see riik, Küpros, ütles, et äh, raha, mis mitmeaastase mit, äh, finantsraamistiku jaoks ette nähtud on, on väiksem. ja see raha, mis äh, oli juba väiksem Ühtekuuluvusfondi jaoks ka komisjoni esialgses pakkumises. aga häda on selles, et liikmesriigid, peamiselt need, kes on siis need, kes kulutavad rohkem, need nõuavad, et sada miljardit kärbitaks. kui kogu kui, kui kogu eelarve on üks, üks triljon. küsimus on selles, kust siis niisugused sada miljardit saadakse ja kui neil õnnestub nii, ka seda saavutada, siin me peame mingisuguse kompromissi leidma. Äh, äh, sure committee, komisjoni viieprotsendiline ettepanek ja kõik need muud. ja siis järgmine aasta, see on teine risk nõukogu on tulnud välja ettepanekuga viis miljardit kärbat kärpida eelarvest, see on ka väga suur summa, see on peaaegu neli protsenti ja, ja, ja kuhu siis kõigepealt need kärpijad vaatavad? ühtekuuluvuspoliitika poole ja probleem on selles, mida ma tõesti tahaksin rõhutada teile, on selles, et see, see vahend nende jaoks, kes tahavad ühtekuuluvusrahasid äh, vähendada, Äh, see puudutab neid varem kasutamata summasid, see on umbes kakssada miljardit umbes. Need on need rahad, mis ei ole praegu ära kasutatud. aga probleem on selles, et ainult kuuskümmend viis protsenti sellest moodustab ühtekuluvuspoliitikaga ümber, ülejäänud kolmkümmend viis protsenti tulevad teistelt eelarveridadelt, teadusuuringud, energia, mis iganes, see kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani kehtiv majanduse taastamise plaan aga seda küsimust tuleb ka lahendada, sest kui mina oleksin teie kingades, siis äh, väga raske oleks mul vastada näiteks sellele küsimusele. kui me täna vaatame esimese augusti seisuga andmeid, siis Regionaalarengu Fondis ja Ühtekuuluvusfondis on riigid saavutanud neljakümne protsendise rahade ärakasutamise protsendi, teistes fondides nelikümmend viis protsenti. see ei ole väga paha tulemus, aga meil on ainult kolmkümmend kolm protsenti ületanud äh, selle neljakümne protsendi äh, summa meie fondides, aga te teate väga hästi, mis riigid need on, kus on olukord väga halb, kus on ainult kakskümmend protsenti, kakskümmend üks protsenti ja need on suured riigid, suured rahad on mängus ja need riigid on need, kes kisuvad ka teisi alla. ja kui mina ei ole nüüd spetsialist näiteks, ütleme nõukogust ja kui me vaatan nendele koondnumbritele, siis öeldakse jah, okei okay,, need kasutamata summad on kakssada, te ei ole aktiivsed üldse, et rahast ära kasutada, nüüd kärbimegi teie eelarvet. aga seda küsimust tuleb lahendada, sellepärast et seal on ainult mõned riigid, kes teisi kaasa veavad. ja midagi tuleb nendega ette võtta, sest muidu juhtub nõnda, et siis meil see ühtekuuluvus kannatab näiteks Aldes mina olen täiesti selle vastu ja minu kolleegid äh, ühtekuuluvusriikides, need on alati selle vastu, aga kahjuks minu fraktsioonis on enamus pakkunud välja, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve fraktsiooni parandusettepaneku ja seal on öeldud, et tuleb võtta kolmkümmend protsenti reservi Äh, ühtekuuluvusfondist ja regionaalarengu fondist seni, kuni komisjon ei ole tulnud välja parema plaaniga, kuidas neid rahasid ära kasutatakse. ja isegi panna see ka järgmisse mitte, mitmeaastasesse finantsraamistikku, see on täielik nonsenss. aga see näitab seda, kuidas mõned parlamendisaadikud asja näevad. sellepärast ma palungi, härra volinik, ühelt poolt on jah, häid määrusi hea välja kirjuta-, kokku kirjutada ja loomulikult mul ei ole mingit kahtlust, et äh, parlamendikomisjon seda üheskoos teevad. nõukogu osas ma ei ole eritigi veendunud, sellepärast et eilne koosolek tundus mulle ka väga veidrik, veider. ma kardan, et nad meie kompromisse pole isegi lugenud, need, mis me kirja panime. sellepärast saab olema väga raske, ma kujutan ette, aga kõigepealt peame me kaitsma oma rahasid sest need on ju need ainsad rahad, mida kaasrahastatakse, mis on tõesti ühendavad, mis tõesti ühendavad Euroopat liikmesriikidega, mitte need teised kõik äh, kas hallatakse ainult liikmesriikide poolt või komisjoni poolt, teiselt poolt, sellepärast ma ei usugi seda, et see äh, kuidagi edeneb. pange seda tähele, sest asi läheb teie jaoks väga raskeks ja meie jaoks ka siin Regi komisjonis. suur tänu! suur tänu, nüüd Petra Luhan. Mulțumesc, doamna președinte. E, apreciez foarte mult că domnul comisar și-a luat timp. Aitäh! Mm, väga hea, et härra volinik on siin täna meiega, see on väga oluline. asi on väga olulises otsuste, otsustuses, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku. siin juba rõhutati, et tõeline Euroopa ühtekuuluvus nagu ka tõeline ühine turg tähendab seda, et meil on tõepoolest territoorium ka ühendatud. see puudutab logistikat ja sest et majandus ei tohi kannatada puuduliku logistika all. see kõik on väga vajalik, sest kui meil ei ole regioonid omavahel ühendatud, siis me ei saa minna edasi nüüd need, kes, ühelt poolt on muidugi riigid, kes saavad ühtekuuluvusfondist vahendeid, kuid härra volinik, kuidas neid kümmet miljardit hakatakse Euroopa ühendamise rahastust jagama, millistest põhimõtetest lähtudes see toimub? ma tahaksin meeleldi selle kohta selgitust, mul on see asi veel natuke ebaselge ja kui me räägime lihtsustamisest, äh, ühtekuuluvuspoliitiku puhul on teatud elemente nagu suurprojektide rakendamine, viiekümne miljoni euro tase. nüüd ma tahaksin teada, milliseid meetmeid te kavatsete nende rahaliste vahendite kasutuselevõtu lihtsustamiseks rakendada? sest see puudutab äh, riikides ühe või teise projekti väljatöötamist teatud liikmesriikides on ähm, nende väljatöötamisega raskusi või neid töötatakse välja erinevalt. ma arvan, et me peaksime siinkohal äh, neid töömeetodeid ühtlustama ja pöörama tähelepanu eh, halvas olukorras ääremaistele piirkondadele. kuidas te soovite seega niisuguseid eh, lähenemisi lihtsustada? Eh, aitäh, härra volinik. täiskogul ütles härra Barroso et Euroopa Liidu tulevane eelarve peab olema suunatud majanduslikule ja territoriaalse ühtekuuluvuse ja majanduskasvu saavutamisel. me muidugi täname teda selle lause eest. mõned meie komisjoni liikmed eh, juba rääkisid siinkohal ka Euroopa ühendamise rahastust kuid tegelikult äh, siin me ei suuda tervikuna sellel kõigel nagu kontrolli ja silma peal hoida, sest siin tekivad uued äh, projektid, mis äh, alati mitte ei ole suunatud nende eesmärkide täitmiseks, milleks loodi ühtekuuluvusfond. kui me räägime plaanimise muutmisest, siis tuleks siiski kaasata sellesse ka piirkondi. mina näiteks olen pärit piirkonnast, äh, kus me oleksime suutelised rahalised vahendeid küll kasutama, kuid meil ei ole selleks äh, praegu mingeid võimalusi, sest neid ei ole meile eraldatud, aga äh, samas tõuseb meil tööpuudus ja noored inimesed lahkuvad piirkonnast, kuivõrd neil ei ole tööd. meie aga lihtsalt ei saa midagi ette võtta tähendab, kui tehakse äh, plaanimises mingeid muudatusi, siis kuidas saame meie selle üle ka teatud kontrolli omada selleks, et tõhusalt tegutsema asuda? aitäh, ütleb härra volinik. kui me räägime Euroopa ühendamise rahastust, siis siis te tahate teada, kuidas see kõik hakkab funktsioneerima. meie kui komisjon esitasime omapoolse ettepaneku sellel ei olnud sajaprotsendilist toetust, olgu, mis teha, aga no peame läbirääkimise siis. me tahame teiselt poolt saada kirjalikku seisukohavõttu. palun, eh, sõnastage oma seisukohad me tegelikult nagu praegu ei saa ise ka aru, meie esitasime oma seisukoha, see on selge seisukoht. aga kui me tahame istuda läbirääkimiste laua taha, siis me tahaksime ka teise poole konsolideeritud seisukohta. ma arvan, et just äh, möödunud nädalal sai selgeks, et regioonide vajadused ja väljakutsed on väga erinevad sõltuvalt sellest, kas on tegemist äh, saarte, kas nad on kõige äärepoolsemalt asuvate piirkondade ja nii edasi. seetõttu tuleks mõelda selle üle, kuidas me reguleerime erandeid. komisjon on seisukohal, et erandeid tuleks teha võimalikult vähe me ei saa teha pidevalt kõikvõimalikke eh, erandeid, siis on see nagu kastega tila. siis me ei saa arvestada vajalikul määral erinevaid öö, eh, tingimusi, me ei suuda olla piisavalt paindlikult. me nõrgestame kogu meetme tõhusust kui me püüame äh, pidevalt neid erandeid luua. on ju selge vahe, kas ma lahendan transpordiküsimust mingi konkreetse saare kohta või mingi terve piirkonna või terve saarestiku kohta, ma ju pean endalt küsima, kas nende saarte vahel toimub mingi liiklus Äh, kuid reunioonis on need olukorrad hoopis teistsugused, seal on teistsugused väljakutsed, mistõttu tuleb arvestada muuhulgas ka konkreetse regiooni huvi edasi areneda. ja kui me räägime saja viiekümne kilomeetri ribast, me oleme seda korduvalt arutanud, meie komisjoni tegi juba omapoolse ettepaneku, see põhjendatud, see on põhjendatud ettepanek. aga palun, liikmesriigid eh, on nüüd ka kutsutud, seatud ja kohustatud eh, niisuguses arutelus osalema esimest korda möödunud nädalal taipasid regioonide esindajad seda, et ka liikmesriikidel on ülesanded, mida nad võiksid või peaksid täitma, et neid ei saa olematuks rääkida. seetõttu on, on piirkonnad öö, riiklik kesktasand ja on olemas Euroopa tasand ja ei maksa piirkondadel teha nägu, nagu seal vahepeal äh, rahvusriigi tasandit ei olekski. härra Olbrecht öö, rääkis siin põhilisest öö, taristust, põhitaristust, jah, ma mõistan teid, mulle tegelikult ka ei meeldi, et põhitaristu sõnastus või põhitaristu mõistet pole lahti kirjutatud. kuid ma arvan, et me ei peaks nagu pühenduma selle definitsiooni väljatöötamisele ja sõnastamisele selleks, et kahekümne seitsmes või kahekümne kaheksas liikmesriigis oleks võimalik sellest definitsioonist lähtudes tegutsema hakata. kuid see on selles mõttes hea, et te tänu selle oma märkusele meenutasite mulle, mida mina oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlemata jätsin. näiteks teede ehitamise finantseerimine. me ei saa seda tegevust killustada, nii ei suuda me saavutada neid põhieesmärke, Mm, äh, mis meil on põhitaristu väljaarendamise osas Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia raames. nii, nüüd kontrollist. ma ju ütlesin sissejuhatavalt, et et mõningad teiepoolseid ettepanekuid saadab täiendav kontroll meil on ju ühine eesmärk vähen-, hoida kontrolli taset või kontrollide hulka teatud tasandil. kui me räägime juba kontrollikoja aastakontrollist, siis terve rida liikmesriike on need, kellel on sellega suur probleem või on nendes liikmeriikides mingi piirkond, kes nõuab enda jaoks eritingimusi põhimõtteliselt on siiski äh, päris normaalne, et niisugune kord aastas kontroll kogu Euroopa Liidu territooriumil toimub. aga nüüd, kui me räägime äh, fondide arvu suurendamisest, ja nende fondide kasutamise juhtimises, siis see toodab loomulikult täiendavalt juhtivpersonali ja need, juhtivpersonal vajab loomulikult ka kontrolli. nüüd ma räägiksin partnerlepingutest. partnerlepingutest rääkis äh, nii mõnigi teist. ma arvan, et need partnerluslepingute osas pole kõik asjad ka veel selgeks räägitud meie arusaama kohaselt. ja ma tahaks loota, et see on niisugune üldine arusaam, et, et partnerluslepingu sõlmimine, kokkuleppi sõlmimine mm, operatiivse tegutsemise üle peavad toimuma ühel ja samal ajal, ühes ja samas ajavahemikus. jah tegelikult on nii, et teatud operatiivsed programmid stardivad kiiremini, partnerluslepingud aga sõlmitakse pikema, partnerluslepingute sõlmimine võtab aga rohkem aega. samas ei saa formaalselt sõlmida üht lepingut enne teid, teist, ehkki läbirääkimiste tempo e-, nende lepingute sõlmimisel võib olla erinev ma arvan, et tegemist on ex-ande eh, tingimusega, et eh, kvaliteeti selles osas parandada, et senisest paremini läbi rääkida, selleks et eh, liikmesriigid suudaksid luua õigusliku aluse mis tagaks, et valitsuse vahendumine rii-, eh, rahvusriigi või kohaliku omavalitsuse tasandil ei eh, tekitaks kaost või ei sunniks kõiki eh, neid läbirääkimisi otsast peale alustama. see tähendab ka seda, et kui vahetuvad tippametnikud näiteks äh, mina ise olin ka minister, aga kui nad kõik vahetuvad, siis vähemalt teatud osa administratsioonist või haldusaparaadist ähm, peaks olema öö, äh, poliitiliselt sõltumatu ja toimima nagu õlitatu see Eh, peab, eh, peab ju olema tagatud ametnike võimalus ennast mingisse valdkonda eh, põhjalikumalt süveneda ja selle valdkonna toimimine tagada. ja lõpetuseks Mm, meil on väga keeruline praegu arutada seda, mis siis peaks juhtuma, kui kolmepoolsete läbirääkimiste käigus ei suuta, suudeta vastu võtta mitmeaastast finantsraamistikku. ma ei tea, kas tegelikult ükski nendest kolmest osapoolest saab endale lubada niisugust blamaaži, et me niisugust kokkulepet ei saavuta ma arvan, et me peaksime siiski olema e, ühiselt e, pakkuma Euroopa kodanikele välja arenguperspektiivi mitmeaastase finantsraamistiku. ma leian, et õiguslikud e, meetmed, õiguslik alus on selleks loodud, mis tähendab siis ka seda, et meie peame poliitiliselt tagama selle vastuvõtmise elluviimise. loomulikult me peame vaatama, kuidas asjad hakkavad arenema. kui me räägime läbirääkimistest nõukoguga, muuhulgas viimati ka Küprosel, siis on väga huvitav jälgida, et on äh, äh, Belgia ja Luksemburg näiteks, kes tegelikult toetavad ka ühtekuuluvust Äh, programme, nad on lõpuks aru saanud, et need on väga olulised. me ei tohi need, kes toetavad ühtekuuluvuspoliitika elluviimist en,, lasta ennast lahutada, me peame ühiselt öö, äh, tegema kõik Äh, selle nimel, et oma ühist eesmärki ellu viia. me ei tohi lasta äh, oma end oma teelt heidutada. me peame ette valmistama oma küsimused nii põhjalikult ja kapitaalselt, et, et mitte iga esimene tuulehiil meid läbirääkimiste laua taga kõikuma ei lööks või sealt minema ei pühiks jah, me peame arvestama kõiki asjaolusid, vähem arenenud ja öö, rohkem arenenud piirkondi, me räägime regionaalpoliitika teisest sambast, siis öö, mina keskenduksin tegelikult, kui mina tegeleksin ainult vähem arenenud piirkondadega, siis ei ole ju teada, kas järgmisel või ülemjärgmisel öö, perioodil öö, on meil üldse enam mingeid äh, tõukefonde alles, sest äh, selles mõttes on regionaalpoliitika suuteline tõepoolest vilju kandma ja kui ma ei soovi sellega arvestada, kui ma ei soovi mõtteski prognoosida, ennustada niisugust arengut, siis ei olegi mõtet regionaalpoliitikat ajanda, ajada, sest vastasel korral ei suuda me saavutada öö, oma üleeuroopalisi eesmärke. see tähendab seda, et me peame ette valmistama seadusandlikud dokumendid ja seejärel asuma tek-, veenmistegevusele selleks, et veenda oma kolleege parlamendis ja liikmesriikides, kes ei ole sellest veel aru saanud aga ma loodan, et sellekohased läbirääkimised, mis praegu käivad, annavad sellesse oma panuse, et kõik tõepoolest mõistaksid, kui tähtis on regionaalpoliitika. ma tänan äh, teid äh, mulle osutatud toetuse eest ja ma võin teile kinnitada, et me töötame palehigis, käsi rüppe laskmata selle nimel, et regionaalpoliitikal oleks tõepoolest tulevik. suur tänu. loomulikult ei ole veel viimane sõna öeldud ja ma saan aru, te vajate ka meie abi selleks, et te saaksite nii poliitilises kui ka tehnilises osas edasi liikuda ja leida lahendus, mis on siis ka parlamendi jaoks samavõrd tähtis ülesanne. seega nüüd kutsun Ulrika ja Mari-Theresi nimel nüüd teid siia välja ja härra volinik jääb ka pisut, äh, pisukeseks ajaks veel siia, nii et te saate veel rääkida äh, temaga ja siis kohtume taas kell kolm. Rika is the main, the main Rika is proponent. the rapporteur for the ECT, for the uh, international European cooperation, European cooperation.